Thank you and now we start the first block of question. alustame esimese küsimuste plokiga. kõigepealt Peeter Liise. suur tänu, eesistuja, lugupeetud vali-, volinikukandidaat, tere tulemast meie komisjoni. Te rääkisite Euroopa Liidu ühistest väärtustest ja mina tahaksin siinkohal teiega arutada kahte küsimust ja täpsustada neid. esiteks loomade kloonimine. me teame, et parlament on esitanud väga kaugele ulatuvad äh, soovid ja et me jälgime väga kriitiliselt komisjoni ettepanekuid, kuidas te kavatsete edasi toimida selle teemaga, nimelt loomade äh, kloonimine. Äh, teine Äh, küsimus on inimkeha äri eesmärkidel kasutamine, see seostub põhiõiguste hardaga ja parlament hiljuti äh, kutsus üles selleks, et, et äh, just rakkude ja kudede vallas, kus toimub ka väga ähm, tihe kaubandus, et, et ähm, see, selles osas midagi ette võtta. millised on teie plaanid, milliseid algatusi kavatsete võtta? aitäh! Galbūt pradėsiu nuo paskutinio klausimo. aitäh. alustan teisest küsimusest. kudede ja rakkude kohta. ning räägin põhiõiguste harta põhjal. seal öeldakse väga selgelt, et inimkeha ja inim inimese elundeid ei saa kasutada majanduslikel eesmärkidel. Neid ei saa kasutada öö, raha, finants- või majandustehingutes. seega me peame mõtlema, kuidas need probleemid lahendada. kui me räägime loomade kloonimisest toidu saamise eesmärgil, siis see on üsna keeruline eetiline küsimus parlamendis ja avalikkuses üldisemalt kuuleme me palju erinevaid arvamusi ning me peame olema väga ettevaatlikud. nüüd kuulates erinevaid ettepanekuid, siis nende vahel kompromissi saavutamine on väga keeruline, ma tean, milline on parlamendi seisukoht ning ma ootan tulevasi arutelusid. Please, Peter. jaa, vielen Dank suur tänu. mis puudutab inimkeha kasutamist ärlisteks eesmärkideks, siis ma mõistan seda nii, et see on lubadus ka seadusandlust kohandada, mis puudutab äh, geene, siis siin on muidugi erinevaid arvamusi siin kojas, aga on selge enamus, mis peegeldub ka seadusandlus, äh, mis peegeldub ka selles, et äh, me tahaksime küsida teilt, kui äh, kas teie tulevase volinikuna ka seisate hea sellest, et komisjoni eh, ettepanekut muudetakse nii, et see vastaks rohkem parlamendi soovidele? Äh, <clears throat> minu seisukoht on väga selge. ma olen äh, selles küsimuses aus vahendaja kes koordineerib erinevaid arvamusi. me peame jõudma kompromissile, mis tuleks vastu kõikidele. ma olen valmis analüüsima kõiki ette pandud pakette ning uurima võimalikke lahendusi. mul pole mingit kahtlust, et otsus saab olema kollegiaalne, sest komisjon töötab ju kolleegiumina. me peame välja Äh, ning peame siis välja töötama sellise seisukoha, millega nõustub terve komisjon. sotsiaaldemokraatide nimel järgmisena härra Kroote. härra Andrikaitis, te ütlesite just, et juurdepääs tervishoiuteenustele on üks prioriteete, millega teie soovite tegeleda volinikuna tervis, tervis peab olema, juurdepääs tervishoiusüsteem peab olema iseenesestmõistetav kõigile Euroopa kodanikele. kuidas te kavatsete aidata liikmesriikidel parandada oma tervishoiuteenuseid? ja muidugi on siin väga oluline ka piiriülene tervishoid. selle ellu rakendamine meil on ju õigusakte, mis juba on jõus. ma ise olen ka pärit piirilähedasest piirkonnast, kuid praktikas on üsna keerukas seda ellu rakendada. see on endiselt probleem. kuidas te kavatsete tervishoiuga tegeleva volinikuna selle probleemiga tegeleda, millised on teie konkreetsed plaanid? paljetėme klausimą, kuris tikrai gali atsakyti kada tegemist on küsimusega, mis on seotud sellega, et Euroopat tuleb tuua kodanikele lähemale. see puudutab sadu miljoneid inimesi, me ei saa enam oodata. direktiiv võeti vastu kahekümne viiendal oktoobril kaks tuhat kolmteist ning see oleks pidanud juba liikmesriikides kehtima, aasta on juba möödas ning kui vaja on, peame alustama rikkumismenetlusi. me ei saa enam viivitada, ma võin sellest rääkida pikalt. me võime öelda, et riiklikud konsultatiivkeskused peavad juba töötama, peavad olema kontaktpunktid ja nii edasi peab ettevalmistatud olema vastavad, äh, kriteeriumitele vastav teave ja nii edasi ja nii edasi, see teema on väga ulatuslik. aga kõigepealt tuleb lihtsalt äh, algust teha selle tööga. see on väga keerukas küsimus. samas puudutab see inimesi nii äh, Iirimaal, Hispaanias kui Leedus, väga paljud inimesed elavad piiride ääres nad mõnedel juhtudel saavad nad äh, meditsiinilist abi kaheksakümmend kilomeetrit äh, sisemaale üle piiri, mõnel pool aga ainult kakskümmend kilomeetrit. me peame võitlema ka piiriüleste tervishoiu äh, ohtudega, epideemiatega ja nii edasi, see teema on väga ulatuslik ning komisjon hakkab sellega tegelema. Mattias, nessuna domanda suplementare, gra-. Mattias, lisaküsimust sul ei ole? aitäh siis ECR fraktsiooni nimel proua Gerling. Gerling, praegu. <laughs> Thank you, chairman, sorry uh.... aitäh, härra esimees. mul on äh, küsimus tervishoiuteabe kohta äh,. kehtiv seadusandlus on üsna problemaatiline, ning see mõjutab negatiivselt teatud toiduainete kategooriaid. on üsna suur, äh, võib olla küll suur äh, hulk tõendeid, mis toetab äh, tervisele kasulikku teavet, aga komisjon ei luba sellist teavet siltidele niisiis, kas komisjon kavatseb osapooltega koostööd teha selle nimel, et äh, olemasolev seadusandlus üle vaadataks? see protsess peaks jätkuma kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, kas äh, volinikukandidaat kinnitab, et äh, nad, et ta on valmis sellega vastavalt praegusele ajakavale tegelema? aitäh. aitäh. volinikukandidaadina ei saa ma praegusel hetkel veel öelda, milliste üksikasjadega praeguses määrustikus me kunagi tegelema hakkame, selleks peab veel öö, seda põhjalikumalt uurima, aga arstina ma tean, et kogu see teave on väga oluline ning see loob Euroopa Liidus lisandväärtust. liikmesriikide valitsuste pädevus on tervishoiu valdkonnas väga lai. me peaksime vaatama, kuidas on liikmesriikides tegutsetud ning uurima, milline võiks olla meie panus, et meie otsustel oleks ka oma lisandväärtus ning et Euroopa ja liikmesriikide otsused käiksid käsikäes loomulikult peame ära kuulama ka liikmesriikide seisukohad, et jõuda kompromissidele, ma olen avatud meelega ja samas mõnedest valdkondadest ma tean väga palju, mõnedest aga mitte nii väga. seega ma olen valmis ähm, töötama koos liikmesriikidega ning uurima, mida on vaja muuta ma olen valmis seda küsimust arutama huvitatud osapooltega, et protsess oleks demokraatlikum ja avatum. me peame olema kõik partnerid, tagamaks, et äh, haiguste ennetus, äh, see tõhusus ja hea tervishoiusüsteem oleks meie ühine eesmärk, me peame kõik töötama ju oma kodanike heaolu nimel, aitäh. Madame Girling, additional question? Um, proua Körling, on teil lisaküsimus? jaa, äh, jään sama küsimuse juurde, sest ma ei saanud vastust sellele. ma küsisin, et praegusel hetkel peaks regulatsiooni ülevaatus alus, algama kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ning ükskõik, kuidas te soovite töötada koos liikmesriikidega, puudutab see asi parlamenti, sest meie toet-, esindame siin inimesi, keda see määrustik puudutab. seega küsin uuesti, kas te kavatsete praegu paigas olevast ajakavast kinni pidada? Mano atsakymas labai sažiningas. Iš ties tvarkaraštį turime. minu vastus on siiras. me peame loomulikult kinni pidama olemasolevast ajakavast, peame rääkima nendest asjadest ka parlamendiga. ja praegusel hetkel ei saa ma äh, öelda, millised äh, valdkonnad on keerulisemad, kus on proble-, probleemid, aga ma olen valmis nendest asjadest parlamendiga rääkima. ning siis ülevaatamisprotsessi käigus peame me üheskoos need otsused vastu võtma. Adesso per äh, il gruppo ALDE la collega Fed- aitäh, ALDE fraktsiooni nimel proua Frederik Riis. suur tänu, äh, tere tulemast, volinikukandidaat, minu küsimus äh, puudutab äh, GMO-sid, Eurobaromeetri viimased uuringud aastast kaks tuhat kümme, muidugi seda tuleks uuesti korrata, aga ilmselt arvud oleksid sama, ütlevad et, et kakskümmend üks protsenti eurooplastest ainult on nõus sellega, et GMO öö, ähm, Äh, kasvatatakse ja ülejäänud on arvamusel, et see mõjutab meie tulevaste põlvkondade tervist väga oluliselt. president Juncker on andnud lubaduse kuue kuu jooksul tegutseda selles küsimusel, ta on olnud väga ambitsioonikas, eh, nii kui ta kohtus äh, fraktsiooni esindajatega kui ka juulikuus Strasbourgis täiskogu ees, tema sõnum oli väga selge, ta võttis poliitilise Eh, kohustuse endale, aga mida te kavatsete teha selleks, et härra Junckeri ambitsioon realiseeruks, mida konkreetselt on tulemas teie portfelli alt ja milliseid meetodeid kasutasite? ma taha, te ütlesite paljudele küsimustele vastuseks, et ma kavatsen asja jälgida eh, pinevalt, tahaks natuke konkreetsemat vastust, aitäh. Dėkoju. Šio klausimo aš ir tikėjausi, kad. Aitäh ma ootasin seda küsimust. sest äh, see teema kuulub ka minu potentsiaalse mandaadi alla. ning kui uus komisjon peaks tööle hakkama esimesest novembrist, siis kohe algusest peale pean ma läbi vaatama kõik meetmed ja olemasolevad reeglid. mis selle küsimusega seotud on? komisjon peab äh, vastu võtma otsuse ju sõltumata liikmesriigi seisukohast ja vahel peab äh, loa andmisest keelduma samas ma leian, et lähimuspõhimõtet tuleb ka austada komisjon peab aga tegelema vastavalt mandaadile ähm, teaduslike andmete põhjal ning äh, ei tohiks äh, tekkida ka konflikt liikmesriikidega. me kavatseme paika panna põhjalikud tegutsemisplaanid ning kavatsen tagada, et ülevaatamisprotsessi algusest peale on parlament koheselt kaasatud tegevuskava koostamisse, aitäh! Äh, proua Riis, ähm, samal teemal esitan äh, küsimuse. Te rääkisite sellest, et kui mõned liikmesriigid äh, on selle vastu, tegelikult on asi palju hullem ja üheksateist liikmesriiki on viimase ettepaneku osas autoriseerimise vastu olnud Ehm, mis iganes on meie seisukoht selles teemas, on, äh, sellel teemal oleme jõudnud äh, olukorda, kus kogu asi on blokeeritud ja küsimine filosoofia tasandil. ma saan aru, et äh, vastata on siin võib-olla raske, aga kas GMO-de küsimus tuleks lahendada liikmesriigi tasandil, võib-olla isegi regionaalsel tasandil, arvestades iga piirkonna eripäradega? teisingai supratau klausimo esmę dėl galimo vertimo interpretavimo, bet ne. jah, ma sain küsimusest aru küll, kahtlemata GMO-de kasvatamine ka teoreetiliselt on Euroopas väga keeruline küsimus Euroopas on suur bioloogiline mitmekesisus, meil on väga palju erinevaid piirkondi, ning nüüd meie soovime sekkuda sinna bioloogilisse mitmekesisusse ning selle tasakaalu, me peame selle tasakaalu, sellesse tasakaalu sekkumisel olema väga ettevaatlikud. minu arvates on see väga tõsine teema praktilistest sammudest rääkides, võttes arvesse, et liikmesriikide seisukohad on üsna selged, siis jah, tõsi ta on, otsuse peavad tegema liikmesriigid. mängu tulevad aga ka piiriülesed küsimused näiteks, mida tuleb arvesse võtta, samas peame austama lähimuspõhimõtet. aitäh! kuue fraktsiooni nimel proua Konečna. aitäh, härra esimees, härra volinikukandidaat. oma kirjalikes vastustes ütlete te täiesti õigesti, et meil on vaata et kõige karmimad äh, toiduohutuse ja tervishoiustandardid ning see on oluline prioriteet äh, neid standardeid ka säilitada teisalt me ole, oleme me lähedal äh, USA-ga kaubandus- ja investeerimislepingu sõlmimisele. seal on aga palju vastamata küsimusi. see on väga ohtlik kokkulepe, äh, mis mõjutab äh, meie Euroopa kodanike tervist. kuidas teie volinikuna kavatsete äh, võidelda nende äh, ohtude vastu, mis ohustavad äh, näiteks ravimite kõrget kvaliteeti Euroopas, et meie kodanikud ohtu ei satuks. aitäh! arstina ma loomulikult ütlen ei igasugusele Euroopa ohutusstandardite äh, madaldamisele. see puudutab nii tervishoidu kui toiduohutust. see on ka komisjoni äh, võimaliku presidendi väga selge seisukohta ütles ka välja, et ta ei satu, sea vabakaubanduse nimel ohtu tervishoidu või toiduohutust. see oli väga selge signaal tema poolt. mina isiklikult ei kavatse siin kompromissile minna. Rääk-, ol-, olgu tegemist siis näiteks kasvuhormooniga lihas või kloorivannidega Äh, linnuliha jaoks? vastus on selge, Euroopa standardid on kõige kõrgemad ja nüüd on parim viis, kuidas kaitsta meie inimeste tervist siin meie industrialiseeritud ajal. aitäh! suur tänu teie vastuse eest! ma eeldan, et see oli nüüd teiepoolne lubadus, millest te ka kinni peate teisalt ei saa sellest kinnipidamine olema lihtne. mul on veel üks lisaküsimus. natukene teistsugune, aga see puudutab ka ohutust. nimelt, praegusel hetkel on Euroopas erineva kvaliteediga toiduaineid, see on seotud Ida- ja Kesk-Euroopaga mida te kavatsete ette, ette võtta nende ettevõtetega, mis toodavad erineva kvaliteediga toiduaineid erinevate Euroopa osade jaoks? Tenka pasakyti, kad ES kokybės standartų priežiūra iš tiesų jį, e, jį ta... mis puudutab toiduainete kvaliteedistandardit Euroopa Liidus, siis tuleb arvesse võtta Euroopa Liitu tervikuna, sest me räägime siin ühisturust, ühistest standarditest ning nendest tuleb ka kinni pidada nii Poolas, Leedi Vabariigis, Portugalis või ükskõik kus, sest sellele ei ole alternatiivi. meie kontrollisüsteem peab olema ka väga aktiivne. ma saan aru, et te mainisite praegu Kesk- ja Ida-Euroopa riike ning toiduaineid, mida turustatakse seal. ning sellega seotud probleeme. jah, seda me peame jälgima tähelepanelikult, vahel juhtub, et et standardid äh, erinevad teatud piirides, äh, aga ma luban teile, et ma kavatsen selles valdkonnas väga aktiivselt tegutseda. aitäh! roheliste nimel härra Staes. suur tänu, härra esimees. härra volinikukandidaat. räägiksin ka sellest vabakaubanduslepingust USA-ga, mille üle läbi räägitakse. ning räägiksin sellest teie lubadusest, et te ei lähe kompromissidele küsimustes nagu toiduohutus nii et komisjon ei võta tagasi, ei astu tagasi oma seisukohtadest näiteks hormoonide või GMO-de asjus. aga asi ei puuduta olemasolevat õigustikku, vaid ka tulevikku, tuleviku õigustikku. ning see on kõhklusi tekitav. härra Barroso komisjon tuli välja ettepanekutega äh, kloorivannide äh, ja laktooshappe asjus. räägiti näiteks äh, kloonitud loomade lihast. kõik see on nüüd jutuks tulnud tulenevalt survest, mida vabakaubandusleppe läbirääkimised avaldavad. mida te kavatsete teha selleks, et mitte järele anda sellistele nõudmistele? Pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį, kad mums visiems turbūt kõigepealt juhiksin teie tähelepanu asjaolule, mis on meie jaoks kõige oluline, väga oluline, et läbirääkimised peavad olema läbipaistvad. midagi ei tohiks toimuda salaja. me peame tagama, et kõiki öö, äh, lepingu aspekte saaks arutada nii liikmesriikide kui Euroopa Parlamendis kui lepe sõlmitakse, siis peavad selle ratifitseerima nii Euroopa kui liikmesriikide parlamendid. seega on ju võimatu mitte kaasata vastutavaid parlamentide komisjone. me peame koostööd tegema põllumajandus- ja teistegi komisjonidega, me ei saa ju ignoreerida nende seisukohti. me peame neid arvesse võtma algusest peale. ma ei hakka kunagi oma põhimõtteid muutma Need on öö, olnud minu töö aluseks ka arstina. ma andsin ju vande, Hippokratese vande ning sellest ma ei tagane. hügieen, füsioloogia, kõik muud sarnased küsimused on minu jaoks väga tuttavad, ma tean neist tõesti päris palju ning me peame olema väga valvsad, minu seisukoht selles küsimuses on selge. Eh, dank u, eh, meneer kandidaat-commissaris. suur tänu. die de heer Liese stelde. Wij hebben samen meneer Liese. aitäh, tahaksin eh, tulla selle küsimuse juurde, mida esitas härra Liise. mina ja härra Liise olime muuhulgas kohal, kui toimusid läbirääkimised uuendtoidu üle ja need ju katkestati kahe tuhande üheteistkümne, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta märtsis. nüüd tahaksin küsida, et mis puudutab äh, kloonitud äh, loomade liha kasutamist toiduks, siis me soovime igal juhul, et see oleks märgistatud. ja äh, komisjon esitas eelmisel aastal ka vastava ettepaneku, aga seal ei olnud mitte midagi kirjas märgistamise kohta. ja õiguslik alus oli tollal selline, et me ei saanud kaasotsustamismenetluse raames parlamendina osaleda selles protsessis Te ütlete, härra Volinko kandidaat, te tahate olla vahendaja, te tahate aidata läbirääkimistel, aga kas ei oleks parem, kui komisjon esitaks uue ettepaneku, mis puudutab kloonitud loomade ehm, liha, et me saaksime nimelt alustada puhtalt lehelt? mul on sellele väga selge vastus. ma ei saa muidugi juba ette midagi lubada, sest ma ei oska praegu veel ette näha, mida on vaja muuta, mida peaks veel analüüsima, aga ma saan öelda, mida me teeme selles valdkonnas. tegemist on väga keeruka eetilise küsimusega ka bioloogilisest seisukohast on see äärmiselt keerukas teema. ja teise ja kolmanda põlvkonna kloonitud loomade liha märgistamine on samuti väga keerukas küsimus. ma hea meelega ka kaasan teid selle küsimuse arutellu, mina kirurgina tean, kui hoolikalt tuleb sellesse küsimusse suhtuda, nii et ma kindlasti pean seda meeles aitäh EFTT nimel kolleeg Valentinas Masuronis, palun. aitäh, eesistuja. lugupeetud härra volinikukandidaat, kõigepealt palju õnne teile. et kandideerite sellele ametikohale, palju edu teile teie järgmistes sammudest, olite ju Leedu tervishoiuminister ja viisite läbi väga olulisi reforme, muuhulgas mis puudutab juurdepääsu tervishoiuteenustele Leedus. mul oleks selle kohta küsimus. Euroopa Liit ja selle liikmesriigid kannatavad ju ajude väljavoolu all ja seda ka tervishoiusektoris majanduslikult nõrgemates liikmesriikides on olukord selline, et nad koolitavad välja suure raha eest arste, muid tervishoiutöötajaid. Nemad aga rändavad välja ja see tähendab, et neis riikides muutub tervishoiu kvaliteet halvemaks Te tunnete ka ise seda olukorda eh, Leedus, ma muidugi mõistan, et Euroopas kehtib inimeste vaba liikumise põhimõte, kuid siiski küsiksin teilt, kas te olete arvamusel, et tervishoiusektoris on see eh, ajude väljavoolu probleem ja kui jah, siis kuidas sellega võidelda? aitäh selle küsimuse eest. jah, loomulikult on see probleem olemas see on seotud erinevate palkadega erinevates liikmesriikides, erinevate karjäärivõimalustega ja muidugi ka ähm, ametikohtade prestiižiga erinevates liikmesriikides. tõepoolest, majanduslikult nõrgemates liikmesriikides ähm, koolitatakse tervishoiutöötajaid seda ka maksumaksja rahast ja siis, kui need tervishoiutöötavad ränduvad välja teistesse liikmesriikidesse, siis see toob endaga kaasa väga suuri probleeme, see on seotud ka sotsiaalse dumpingu probleemiga, väga põletav probleem hetkel ja see on suureks probleemiks erinevates sektorites, näiteks ka hooldajate hulgas. ma tean, et et Leedus on suuri probleeme eh, leida piisavalt sanitaare, hooldajaid kuigi neid koolitatakse piisavalt välja. nii et ähm, siin ähm, võib komisjon teha näiteks ettepanekuid, kuidas paremini tööjõudu hallata ja planeerida ja leida võimalusi, kuidas sellist sotsiaalset tumbikut vältida. muidugi ei tegele selle küsimusega mitte ainult mina, see ei kuulu mitte ainult minu portfelli, vaid äh, sellega tegelevad ka mu kolleegid, see puudutab näiteks haridust, teadust, sotsiaalküsimusi. aga loomulikult peab komisjon nende probleemidega tegelema. suur tänu. ma lisaksin veel oma küsimusele, jah, te mõnes äh, mõttes vastasite äh, juba äh, ma saan teie vastusest nii aru, et te võtate endale südameasjaks ka kaasata teisi volinike teistes tegevusvaldkondades ja te kavatsete isiklikult haarata ähm, initsiatiivi selles küsimuses. Te võite ähm, lähtuda sellest, et kui me tahame ületada sotsiaalsed lõhed, kui me tahame hoolitseda selle eest, et inimesed näevad ka oma koduriigis võimalusi, siis äh, just seda tuleb arvestada selle probleemi lahendamisest paljudes äh, riikides on äh, inimesed pettunud, me peame tegelema selle probleemiga, kuidas kodanikele anda rohkem äh, lootust, nii et küsimus ei ole mitte ainult tervishoiusüsteemi vastupidavuses ja tõhususes ja juurdepääsus sellele, vaid ka teie nimetatud probleem on tõesti väga oluline ja sellega kavatsen tegeleda. suur tänu, sellega oleme lõpule jõudnud esi-, esimese vooruga ja lähme teise küsimuste vooru juurde. keskkonnakomisjoni kolleegid ja lühikesed küsimused ja vastused. kõigepealt proua Elisabeth Kostinger suur tänu, minu küsimus puudutab määruse ettepanekut, mis puudutab seemnete ja taimse materjali turule laskmist. Te olete öelnud, et te kavatsete sel, selle teemaga edasi tegeleda pärast arutelusid parlamendi ja nõukogu vahel? mul on selle üle hea meel. parlamendi seisukoht on siin väga selge, kuussada viiskümmend saadikut ei poolda komisjoni ettepanekut põllumajandus vajab sõltumatust seemnete puhul, kõigil sortidel on, on oma väärtus, me peame ka vanu sorte kaitsta ja nende mitmekesisust kaitsma. me oleme seda selgelt välja toonud oma arvamuses ja ehm, te teate ka, et parlament näeb suur probleemi bürokraatias, selles, et VKE-del, väikestel keskmise suurusega ettevõtetel on väga raske tegutseda ülemäärase bürokraatia tõttu ja sellepärast tahaksin küsida, mis oleks teie meelest kõige õigem lähenemine, et Mm, tulla vastu parlamendile, et hajutada meie kahtlused. ma tahaksin teada, mis võiks olla praktiline ettepanek, kuidas tegeleda taimede ja seemnete teemaga? tõepoolest, see küsimus on väga oluline, see seostub bioloogilise mitmekesisusega. ma tean, et kohalikud äh, seemnesordid on äh, ohustatud väljatõrjumisest, äh, mitmekesisus väheneb. ja paljude sordidega tegelevad ainult veel väiksemad talunikud või kasvatajad. Neil on muidugi väga raske sammu pidada suurettevõtetega ja sellepärast on parlamendil muidugi õigus, et tuleb tõesti hoolitseda ka väikeste keskmise suurusega ettevõtete eest, kelle jaoks see turg on väga oluline. me peame loomulikult äh, parlamendi seisukohta arvesse võtma, aga loomulikult ei saa me kõrvale jätta ka nõukogu, kes on ju samuti kaasseadusandja. mina olen siiski arvamusel, et me peame selle keeruka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 trijų ar keturių metukų vaikas jaučiasi supermarket. kui mul oleks võimalus, siis ma näitaks teile praegu siin ühte pilti sellest, kuidas kolme-nelja-aastane laps reageerib reklaamisõnumitele, neile erinevatele meelitavatele piltidele telekast äh, ja kuidas ta istub äh, arvuti ees ja sööb kartulikrõpse ja milline, millist ohtu see kujutab endast rahva tervisele. see on praegu reaalsus, me teame, et äh, laste ülekaalulisuse probleem üha süveneb ja kümne aasta pärast me maksame lõivu selle, selle eest. tegemist on tõelise epideemiaga, mis äh, on levinud kõigis riikides, on äh, Äh, ja ma ei räägi siin vähist äh, ega nakkushaigustest, vaid äh, vaid ülekaalulisus on samasugune probleem ja suurem osa meetmeid, mida selle vastu võtta saab, ei ole niivõrd seotud meditsiiniga, kui need on just sotsiaalsed, ühiskondlikud meetmed. me peame rääkima reklaamidest, me peame rääkima ettevõtetega selles, kuidas nad oma to-, tooteid reklaamivad, äh, samuti on muidugi oluline kehaline aktiivsus, toitumisharidus juba üldhariduskoolides. ja loomulikult on siin väga olulised sotsiaalsed küsimused, me teame, et äh, et väiksema haridustasemega inimesed toituvad halvemini, neil on äh, halvemad toitumis- ja liikumisharjumused ja siin on selgelt näha suur lõhe erinevate ühiskonnagruppide vahel, nii et tegemist on tõelise epideemiaga. suur tänu, kolleeg Pieka, palun. härra Volenko kandidaat. Te olete võtnud vastu ettepaneku asuda voliniku ametikohale ja härra Juncker on korralikult ümber korraldanud äh, volinike ametivaldkonnad. ja selleks, et te saaksite oma ülesandeid täita, on teil ju vaja ka teatud vahendeid ja instrumente. kahjuks ja selleks on vaja näiteks järelevalvet teatud Euroopa ametite üle. paraku härra Juncker on äh, ei ole teile andnud äh, järelevalvet ühe kõige olulisema, tegelikult teie valdkonda kuuluva ameti üle teile, vaid teisele volinikule milline on teie suhtumine sellesse, sest et lõppkokkuvõttes, et teie ülesandeks kaitsta suurte ravimiettevõtete huve, mitte patsientide, kodanike huve. patentinių vaistų kainų, matant kainų. see kogemus, mis meil on äh, aru, kogunenud arutledes patenteeritud ravimite üle on näidanud, et me peame tõesti vastu astuma suurettevõtetele. me peame siin arutlema reeglite muutmise üle, liikmesriigid peavad oma hinnakujunduse muutma läbipaistvamaks, sest et kulud, mis tekivad liikmesriikide eelarvele, on tohutud ja selleks peaks olema pime, et seda mitte näha. üks asi on selge. arutelu arutelud peavad toimuma läbipaistvalt. ravimiamet sellega tegeleme ka meie äh, peadirektoraadi juht ja me teeme koostööd ja tagame selle, et me saame ka teha edusamme selles vallas. loomulikult on ravimite hinnad väga olulised juba puhtalt eelarvest lähtuvalt ja mina äh, seisan selle eest hea, et inimestele oleksid need ravimid ka kättesaadavad, taskukohased, sellest me lähtume ja ma olen kindel, et proua Pienkovskaga me ka leiame kompromissi. suur tänu, kolleeg Peeter, palun järgmisena. suur tänu tervishoiulõhe vähendamine Euroopa Liidus on, nagu te teate, Euroopa rahvatervise strateegia peamiseid eesmärke, see peegeldub eriti sotsiaalinvesteeringute paketis ja äh, tervishoiu kolmandas paketis äh, aastani kaks tuhat kakskümmend, mille eest teie hakkate ka vastutama. rahva tervishoiustrateegia osa liikmesriigi tasandil on seksuaal- ja reproduktiivne tervis ja see on väga oluline osa meie rahvatervisest, aga kui me vaatame indikaatoreid, siis me näeme seda, et lõhed haigutavad väga suured ja ebavõrdsus on suur. see näitab seda, et väga suured on erinevused näiteks emade surevusel, seksuaalselt äh, ülekantavate haiguste puhul ja nii edasi. kas teie peate äh, seksuaal- ja reproduktiivtervise aspektide mm, toomist kõikidesse strateegiatesse ja kas te kavatsete tagada selle, et kõiki meetmeid kasutatakse äh, selle olukorra parandamiseks ja kas te kavatsete võtta inimõigustest lähtuva lähenemise seksuaal- ja reproduktiivtervise osas selleks, et tagada juurdepäev informatsioonile, ennetavale tegevusele ja et see levib kõigile ja sellega vähendataks äh, seega ebavõrdsust üle terve Euroopa Liidu? mina arvan, et Euroopa Komisjon praegusel kujul on äh, rõhutanud äh, komisjoni äh, esimese asepresidendi portfelli. Nemad vastutavad põhiõiguse harta, tema vastutab põhiõiguse harta rakendamise eest tervishoiu ja toiduohutuse volinikuna kavatsen ma kindlasti eh, läbi rääkida kõik need asjad esimese asepresidendiga komisjonis, sellepärast et eh, selles osas meie portfellid kattuvad. Ehm, inimõiguste austamine, kõikide õiguste kaitse, sealhulgas patsiendi õiguste kaitse on prioriteet number üks meie jaoks ma olen oma varasemas elus äh, kaasanud taolistesse aruteludesse tervishoiuteenuste üle alati ka patsiendid. ja ma arvan, et teistes riikides on see samamoodi, äh, räägitakse läbi ka patsientidega see, äh, kuidas nad saaksid osaleda aktiivselt otsuse langetusprotsessis. igal patsiendil peab olema võimalus oma seisukohta väljendada, peab olema võimalus süsteemi mõjutada ja selles kontekstis räägitakse sotsiaalsest veendumusest. mainin siinkohal võib-olla Michael Marmondi uuringut, mille ter-, tellis Maailma Terviseorganisatsioon, kõik peaksid selle läbi lugema, sellepärast et see toob välja selle, millised on sotsiaalsed erinevused liikmesriigiti viie aasta jooksul peame me leidma konkreetsed meetmed nende erinevuste vähendamiseks ja ma arvan, et niimoodi Euroopa oleks lähemal kodanikele. suur tänu. järgmisena saab sõna kolleeg Boylen. suur tänu esimees arstina kindlasti volinikukandidaat mõistab, kui oluline on poliitika, mis baseerub äh, tõsiseltvõetaval teaduslikel uuringutel ja Euroopa ravimiohutus äh, ja, ja ka Toiduohutusamet tagavad selle, et meie toit on ohutu, mis jõuab meie tarn-, äh, toiduahelasse, GMO-d, äh, taimekaitsevahendid, lisaained ja nii edasi. kahjuks aga Euroopa kodanike äh, Äh, usaldus Toiduohutusameti vastu väheneb, sellepärast et äh, on tekkinud huvide konflikt. Eurobaromeetri uuringute kohaselt nelikümmend üks protsenti ei usu teadlaste sõltumatusse, arvestades seda, et nad teevad koostööd äh, tööstussektoriga, nii et volinikukandidaadile küsimus, tooge konkreetseid näiteid palun selle kohta, kuidas te kavatsete sõltumatust parandada Euroopa Toiduohutusametis. ma olen oma igapäevases töös kokku puutunud äh, ühe konkreetse väga raske probleemiga, laste vaktsineerimine. vaktsiinide tootmine, teadusuuringud ja see, et inimesed ei usalda neid uuringuid. inimesed arvavad, et äh, ravimifirmad rahastavad neid uuringuid ja sellepärast ei ole need äh, tulemused usaldusväärsed ma arvan, et ähm, siin on kõige olulisem ilmselt läbipaistvus. Ähm, loomulikult äh, on äh, nii avalikul sektoril omad huvid kui ka erasektoril. Euroopa Toiduohutus, Toiduohutusamet võiks väga selgelt tuua välja printsiibid, mille alusel neid uuringuid tehakse. usalduse murdmine on lihtne, selle taastamine aga raske ja aeganõudev. me peame mõtlema tervele meetmete kogule, mida on võimalik kasu-, mida peaks kasutama. kui teadusartiklitele hinnang antakse, siis seda tuleb teha äh, Äh, vastavalt äh, kirja pandud printsiipidele, millega on kursis nii kodanikud, parlamendid, ühiskond laiemalt, me peame usalduse taastama loomulikult äh, meie ametite vastu, sest muidu on tulemuseks ilmselt kriis toiduahelas. seda, et teadusmaailma praegu ei usaldata, seda me tunnetame paljudes valdkondades üks sõltumatu instrument meil on äh, selleks, et hinnata uuringuid, aga see ei ole inimesi veennud ja, ja see on tõesti väga suur probleem ja mina kannan endast parimi selleks, et läbipaistvusstandardid oleksid kõrgemad. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Auken. Äh, suur tänu mulle meeldis see, mida te ütlesite ravimitööstuse kohta, aga te peaksite siiski mõistma, et kõik koordinaatorid on väga mures selle pärast, kuidas te kavatsete üldse mõjutada ravimitööstust, kuid teil ei ole mingisugust võimalust selle jaoks, esimene küsimus. ja teine küsimus puudutab sisesekretsiooni kahjustajaid. sisesekretsiooni süsteemi kahjustajad Äh, nende puhul tuleb äh, väga kiiresti astuda otsekoheseid meetmeid. Äh, seitsmes keskkonnategevuskava annab teile konkreetse mandaadi ja loodetavasti te jä, lähtute sellest mandaadist, kas te kavatsete liikuda horisontaalsete ohupõhiste kriteeriumiteni selleks, et identifitseerida sisesegratsiooni kahjustajaid või te kavatsete lihtsalt võtta väga öö, poliitilise lähenemise, mille peamiseks eesmärgiks on ettevõtlusele kaasnevaid riske maandada? Äh, ma äh, vastaksin läbi ähm, selle, kuidas ma lähenen hirmule, ma olen ähm, mind on vahistanud KGB, mind on vangi pandud, äh, aga sellepärast ei ole ma veel arg. Ähm, ei pea hirmu kartma. ma olen õppinud arstiteadust ja selle läbi õppisin, et esimene asi, mis tuleb teha, on tagada see, et kedagi ei tohi kahjustada, see on osa arstivandest sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad äh, on väga tõsine teema ja peame vältima seda, et me teeme liiga kiireid järeldusi. Euroopa Liit äh, on esimene, kes peab kriteerium, kes on kriteeriumid välja kujundanud, aga me peaksime minema natukene kaugemale need on vahepealsed üleminekukriteeriumid, lõppkriteeriumid ei ole veel paigas, siin tuleb äh, teadusuuringutele äh, loota. seda tuleb väga äh, ettevaatlikult vaadata, sest me räägime siin järgnevate põlvede tuleva, tulevikust praegu on tegemist vahepealsete kriteeriumitega ja loodan seda protsessi stimuleerida nii palju kui võimalik, et me jõuaksime lõplikute kriteeriumiteni. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Pedicini. härra Andrei Ukaitis, ähm, volinikukandidaat see, mida te ütlesite korruptsiooni kohta tervishoiusektoris, seda me tunnustame. üsna paljud ametisse nimetamised meie haiglates ja muudes tervishoiusüsteemi asutustes sõltuvad poliitilistest kaalutlustest, mitte mitte inimeste oskustest või pädevustest ja see mõjutab loomulikult inimeste tervist. ravimihinnad sõltuvad sellest äh,, Äh, need tõusevad teinekord äh, ebanormaalselt kõrgele, sellepärast et ravimitööstusel on oma mõju. mida te kavatsete teha selleks, et ravimid oleksid liikmesriikides äh, ühesuguse hinnaga müügil? ja mida kavatsete teha selleks, et võidelda korruptsiooni vastu tervishoiusektoris? suur tänu. vastan nüüd öö, oma kogemusele tuginedes. minu meelest tuleks läheneda siin läbi siseriiklike süsteemide. me oleme rakendanud öö, finantshuvide deklaratsiooni süsteemi kõikides tervishoiuasutustes, kõikide ametipostide puhul. nüüd on meil vaja vist esitada väga oluline korruptsioonivastane pakett tervishoiusektori jaoks. väga paljud faktorid tulevad siin mängu sellega on seotud ka sellised sektorid, näiteks nagu avalikud hanked meditsiiniseadmete jaoks ja nii edasi. ravimite puhul ja nii edasi. eetikakoodeks äh, käib ka käsikäes äh, finantshuvide deklaratsiooniga, nagu ma ütlesin. kõik need nõuded tuleb täita kõikide ametikohtade puhul hanked tuleb korraldada iga ostu jaoks meie haiglates ja nii edasi. kuid mõistagi peame me andma liikmesriikidele võimaluse, kellel lasub pädevus selles valdkonnas oma tööd teha ja, ja vahetada häid tavasid. ma olen valmis heale tavale selles valdkonnas äh, seda kindlasti soodustama, selle vahetamist. nüüd Euroopa tasandil palju liikmesriike on juba kokku leppinud kogemuste vahetamises, Euroopa tasand võiks seda koordineerida, see oleks samm edasi on juba hakatud äh, koondama ka liikmesriikide vahel ähm, finantsvahendeid, et ma-, mastaabisäästu läbi osta ühtselt ravimeid ja nii edasi. suur tänu, järgmisena saab sõna Colette Tornano. mikrofon palun. suur tänu, härra esimees äh, vabakaubandusleping Ameerika Ühendriikidega peaks ähm, eemaldama Euroopa majandustel viimasel barjäärid viimased barjäärid turule sisenemiseks Ameerikas. see pole muidugi ainult kaubandusküsimus, aga ka sanitaar- ja toiduohutust puudutav küsimus. juba mitmeid aastaid on suured ähm, Ameerika ettevõtted domineerinud äh, Euroopa põllumajandust äh, läbi patendi, patentide GMO-de osas me oleme nendest keeldunud seni sellepärast, et nad ei vastu, ehm, vasta meie reeglitele toiduohutus ehm, puhul. Ehm, Euroopa talunikud peavad küll täitma teatud reegleid, aga teisalt siis teiselt poolt vabakaubandushuvides unustatakse need reeglid teiste puhul, kuidas te kavatsete kaitsta meie toiduahelat, kuidas te kavatsete meie tooteid kaitsta äh, Ameerika toodangu eest, aitäh! ma vastasin äh, varasematele küsimustele vastates, et, et ma olen äh, professionaalne arst, äh, aga ka samas poliitik ja vastutanud toiduohutuse eest ja minu vastus on ei. selge ei meie ohutusstandardite vähendamisele, alandamisele või äh, eiramisele. Euroopa standardid äh, on toonud kaasa mehhanismi, kus meie tööstuses, olgu tegemist siis kas väikeste või suurte ettevõtjatega, kõik äh, lähtuvad äh, nendest standarditest, meil on need äh, standardid väga ilusti paigas ja me oleme maailma üks suurimaid toiduainete eksportijaid. nimelt meie standardid on nii kõrged, et saavad väga lihtsa juurdepääsu teistele turgudele. kuidas me peaksime selle progressi kõik siis nüüd ohverdama? ja alandama öö, oma standardeid, vastus on ei see on minu põhimõtteline seisukoht, mille ma siin selgelt välja ütlen. ja ma ei tea, miks sellest üldse peaks rääkima, sest et siin ei ole mingit võimalust kompromissiks. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Mikolašik. suur tänu, härra esimees. härra volinikukandidaat äh, doktor Andriukaitis loot-, et ähm, tüvirakkude uuring ähm, ei ole vastupidiselt ootustele toonud mitte mingisuguseid arenguid ähm, äh, sellegipoolest äh, rahastab Euroopa Liit uuringuid, milles kasutatakse lootetüvirakke. veelgi enam, üle kahe miljoni Euroopa kodaniku on nõudnud selliste teadusuuringute lõpetamise Äh, läbi kodanikualgatuse üks meie seast ja seda on Euroopa Komisjon seni täiesti eiranud. milline on teie isiklik, aga ka professionaalne seisukoht äh, selles küsimuses? kas teie komisjon kavatseb tellida sõltumatu uuringu valeväidete kohta, potentsiaalsete äh, ravivõimaluste kohta loote tüvirakkude osas ja kas te kavatsete jätkata täiskasvanute tüvirakkude alaseid uuringuid äh, äh, pärast seda, kui on äh, teaduslikult tõestatud, et, et neid, et nendest on abi. suur tänu, see oli väga asjakohane küsimus nagu ma aru saan, oleme me ametivennad. meelde tuleb siin Franz Collinsi uuring äh, DNA dešifreerimise kohta ja selle kohta, äh, kuidas sellest võiks olla kasu äh, ravimi, ravis see uuring äh, kaalub ka kõiki eetilisi küsimusi. eetilised küsimused, nende suhtes äh, tuleb olla väga tähelepanelik. tüvirakkude kasutamine ravi eesmärkidel, vähemalt nendes riikides, kus ma tean, on tõlgendatud väga erinevalt on riike, kus seda kasutatakse ja üsna tihti viidatakse ähm, teaduslikele äh, tõenditele, mida tegelikult ei ole olemas. kõigepealt tuleb hakata mõtlema teaduste uuringute hindamismetodoloogiale. Leedu on selles valdkonnas alles uustulnuk, mul ei ole väga palju kogemusi selle valdkonnaga, äh, aga kui me räägime ravist äh, ja nende kasutamisest ravis, äh, siis tuleb teha rohkem analüüsi. teadusuuringute osas ma kavatsen olla ku-, ühenduses kolleegidega, kes selle asjaga tegelevad ja ma arvan, et peaks, tuleks kokku kutsuda ümarlaud selles küsimuses, aitäh! Grazie, adesso la parola alla vicepresidente Pots. suur tänu, aseesimees härra Pots järgmisena. suur tänu, härra esimees. ma istun siin üleval. Teie selja taga. Te mainisite ebola epideemiat, epideemiat äh, juba oma ettekandes, aga Euroopas on ka probleeme vähktõvega sada viiskümmend tuhat eh, inimest sureb ainult eh, pärasoole vähe tõtt-, vähi tõttu igal aastal. järjest rohkem suurenevad eh, vähitõve juhud. näiteks kõhunäärme väh-, vähijuhud suurenevad mõlema soo puhul. Need on ohtlikud signaalid. millisel määral saab vähktõbi olema teie prioriteediks? ning millised oleks teie konkreetsed ettepanekud selles valdkonnas? Äh, Dėkoju. Jūs panetėt la-. aitäh. Te mainisite väga valulikku teemat. mitte ainult vähktõvi, vaid ka kõik kardiovaskulaarsed äh, haigused, kroonilised haigused toovad kaasa elanikkonna vananemise. kaheksakümmend viis protsenti sellistest haigustest on sellega seotud. see on tõsine koorem meie elanikkonnale, kui seda nüüd vaadelda majanduslikus kontekstis, siis võib näha, et akuutsed kroonilised haigused on väga tõsine probleem. on olemas küll teaduslikke viise, kuidas neid ennetada, kõik teavad, et varajane äh, Äh, uuring, varajane profülaktika, eriti vähktõe puhul on öö, lahendus, mida tuleks järgida. näiteks öö, tuleb uurida, kui suur hulk elanikkonnast öö, tegeleb aktiivselt erinevate vähktõevormide ennetamisega, mitte väga palju inimesi. me peame näiteks läbi mobiiltelefoni rakenduste teavitama inimesi, me peame paika panema vastavad ennetusprogrammid, inimesed peavad teadma, et neil on võimalus öö, öö, oma terviseuuringuid läbi viia, selleks on vaja vastavad keskused olemas, me peame ennetustöö muutma kaasavamaks ning enne, ilma ennetustööga tööta pole vähivastane võitlus teostatav. sest muidu tegeleme me ainult tagajärgedega. samas on väga palju võimalusi, kuidas parandada ennetustööd. me saame läbi mobiiltelefonide, rakenduste, internetist, televisioonist teavitada inimesi. ma olen palju vaadanud näiteks Euronewsi kanalit, seal on väga palju ilmateadet, aga näiteks ei eh, ilmateates ei räägita väga palju päikeseaktiivsusest, mis puudutab otseselt eh, inimeste tervist. Meneer de kandidaat-commissaris, het is voor mij... Härra Tennismaa, suur tänu minu erakonna jaoks on väga oluline, et Euroopa Liit töötaks üheskoos liikmesriikidega, tagamaks, et meil oleks eh, tõesti kaasav ning teaduspõhine tervishoiusüsteem. siit tuleneb ka minu küsimus. Ehm, teaduse aluseks on tõendid. Te nõustute ju minuga selles küsimuses? räägitakse ka eh, alternatiivmeditsiinist, teised inimesed jälle seda ei toeta. milline on teine seisukoht, kas te nõustute sellega, et võimalik alternatiivmeditsiini tunnustamine või mittetunnustamine on liikmesriikide asi? ning siis äh, meditsiinitoodete üleviimine tervishoiu peadirektoraadist siseturu peadirektoraadi pädevusse, milline võiks olla selle äh, otsuse tagajärg? vastuseks teisele küsimusele üritan tagada, et tervishoid on prioriteet kõikides valdkondades. volinik Mimitsa volin- ja teisedki volinikud, kes vastutavad arenguküsimuste ja muude asjade eest. kõikide meie jaoks peab tervishoid olema ka olulisel kohal. mis puudutab ametit, siis sellealase otsuse võtab vastu komisjon kolleegiumina, mina pean selle otsuse ellu vii-, viima mis puudutab alternatiivmeditsiini, siis loomulikult see kuulub liikmesriikide pädevusse. liikmesriigid on siin ka edasi liikunud. minu enda kodumaa pani tööle töörühma, mis töötas välja eelnõu alternatiivmeditsiini tunnustamise kohta, sest sest see on ka ju seotud äh, inimeste tervisega, loomulikult on siin seotud ka rahastamise küsimused. selles valdkonnas on astutud mitmeid samme edasi, me saame oma kogemusi vahetada ning üritada seda valdkonda reguleerida. meil saavad toimuma arutelud ka liikmesriikide valitsustega just kogemuste vahetamise asjus aitäh, proua Maisner. <laughs> minu küsimus puudutab äh, äh, transsooliste tervishoiu küsimusi äh, ning vaimset tervist, kas te, äh, kuidas te kavatsete tagada, et et sellistele inimestele on tagatud ka piisav meditsiiniline abi ning et see oleks ka, need küsimused oleks sisse kirjutatud ka komisjoni poliitilistesse meetmetesse. Dėkoju. Tai klausimas susijęs su žmogaus teisėmis. Ir man labai svarbu pasakyti, kad pirmasis pagrindinių žmogaus teisų hartijos siinkohal tuleb rõhutada, et põhiõiguste harta esimene artikkel on väga oluline. inimväärikust ei tohi kahjustada. inimväärikust tuleb alati arvesse võtta. sellealast diskrimineerimist ei tohi lubada, eriti tervishoius valdkonnas. tervishoiuteenuste puhul peab prioriteediks olema inimese tervis. Hippokratase vanne, teised äh, sellised äh, vanded rõhutavad sedasama asja. loomulikult liikmesriigid vastutavad oma tervishoiusüsteemide eest ning nad peavad seal ka täiesti arvesse võtma inimõigusi. proua Rodriguez. A causa da troika no... suur tänu, räägin portugali keeles. Lõuna-Euroopa ja ka Galiitsia inimestel ei ole universaalset õigust tervishoiule. tervishoiusüsteemide erastamine on tõsiasi, mida te kavatsete teha, et seda olukorda muuta? ning teine küsimus. kas te kavatsete midagi ette võtta selleks, et keelustada tsüaniid, kuna see on tervisele kahjulik? Tiesą pasakius, jeigu aš gerai supratau klausimą. Dėl... Kui nüüd aus olla, siis kui ma teist nüüd õigesti aru sain, siis selle tsüaniidi asjus ma ei mõista päris seda üldist konteksti, aga esimene teie küsimus, mis puudutas tervishoiuteenuste erastamist pidades silmas kõiki neid äh, säästumeetmeid, kärpeid liikmesriikides, siis seda tehti väga mehaaniliselt ning ei võetud arvesse kõiki aspekte. ei saa kärpida eelarveid nii, et õõnestatakse äh, üleüldist õigust tervishoiule sellised eelarvekärped toovad kaasa väga valulisad tagajärjed. kui me räägime meie tervishoiusüsteemide äh, tugevusest ja tõhususest, siis Euroopa semestri äh, all saame me anda lihtsalt nõu liikmesriikidele me saame üle vaadata äh, tervishoiusüsteemi hindamissüsteemid kõigis kahekümne kaheksas riigis, aga see universaalne õigus tervishoiule, see on absoluutne. me peame siin arvesse võtma te uusi tehnoloogiaid e, e-tervist, valitsuse teisi äh, meetmeid me peame keskenduma esmasele tervishoiule, medõdedele, perearstidele ning üheskoos peame sellealased meetmed välja töötama. aitäh! järgmisena aseesimees Žavor. härra volinikukandidaat, ma istun teie selja taga, mulle meeldib tavaliselt silmast silma rääkida. tuleksin tagasi GMO-de teema juurde uue ette pandud seaduseelnõu kohaselt on see teema veelgi tähtsam. kas te vastavalt Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi soovile kavatsete toetada piiriüleseid ennetusmeetmeid ning et kavatsete tagada, et tõesti kehtib põhimõte reostaja maksab ning liikmesriigid, kes seda soovivad, suudavad tõesti säilitada oma GMO-vaba staatust. et GMO-d ei surutaks inimestele peale. Ačiū, iš ties e, visiškai akivaizdu, kad jeigu viena. aitäh. jah, see on ilmselge, et kui üks riik lubab oma talunikel külvata GMO taimi ja teine riik ei luba ning need taimed kasvavad kolmkümmend kilomeetrit piirist, siis jah, loomulikult need seemned võivad lennata üle piiri teise riiki, see võib tekitada äh, reostust, äh, mõjutada sealseid liike ja nii edasi. see on väga keerukas küsimus. siia tuleb kaasata erinevaid osapooli aruteludesse, me peame keskenduma sellele, kuidas kaitsta ähm, liikmesriike piiriülese reostuse eest. piiriülene koostöö liikmesriikide vahel tuleb tagada, meil on ju äh, direktiiv piiriülese tervishoiu kohta, seega loomulikult ka siin tuleb see küsimus lahendada. ainult pime inimene ei näe, et see on väga tõsine teema. me ei saa, ma ei saa siin rääkida sellest, kas need meetmed peaksid olema kohustuslikud või vabatahtlikud, aga ma luban teile, et ma tegelen selle teemaga tõsiselt. aga loomulikult tuleb austada liikmesriikide seisukohti. naaberriigid peavad leidma üheskoos lahendused, mis puudutab spetsiifilisemaid meetmeid, siis nendest peame loomulikult veel täpsemalt rääkima kogu protsessi käigus aitäh. Renate Sommer. suur tänu, esimees, härra Andrus Aitis. ma ütleks, et äh, hetkel äh, pigem järgitakse sellist äh, paternalistlikku lähenemist, püütakse tarbijat kaitsta iseenda eest ja seda on näha ka toiduainete äh, Äh, puhul näiteks, ähm, mis puudutab lisandväärtuse profiile, ähm, niinimetatud ähm, mm, tervisealaste väidete direktiivist, kuid sellised profiilid käivad vastu teaduslikele äh, teadmistele, sest et on vale niimoodi hinnata üksikut toiduainet, peaks äh, arvesse võtma kogu toitumispäeva jooksul äh, sellega seoses ma küsiksin, kas teie olete valmis sellest ettepanekust eemaldama need äh, toiduainete profiilid? Äh, seni ei ole ellu rakendatud seda ettepanekut, see on ka tehniliselt ähm, teostamatu ja meie jaoks oleks oluline sellega seoses äh, teada, kuidas teie näete enese teadliku, teadlikku tarbijat ja kodanikku Tiesą pasakius, nieko nėra lengviau, kaip dalinti pažadus. kui nüüd e, aus olla, siis lubaduste andmine on väga lihtne. samas pidev lubamine ei ole väga vastutustundlik. pigem on mõttekas lubada vähem, aga teha rohkem. minu puhul nüüd arvestades, et ma alustan tööd ajal, kus on väga palju probleeme. Ähm, tuleb tunnistada, et näiteks toiduainete märgistamisega seotud teemad on kõik väga keerulised, olgu siin tegemist hapete, kalorite, suhkru, soola äh, ükskõik millega märgistamine võib olla väga erinev. samamoodi ka dieedivormid võivad olla väga erinevad. kui patsient külastab arsti, siis äh, arst võib anda oma, esitada oma professionaalse arvamuse ning siis patsiendi ehk tarbija seisukoht, äh, otsus on, milliseid tooteid osta. kogu see teema, temaatika on väga keerukas mina ei arva, et mina oleksin suuteline parimat äh, võimalust välja pakkuma, me peame sellest pikemalt rääkima, kogu olukord on väga mitmekesine. see ei ole juhuslik, et äh, komisjon on otsustega viivitanud, meil on kõigepealt vaja mõista, millised lahendused on paremad teistest. sellest äh, teemast peame me hiljem, hiljem rääkima, et need probleemid tuleb lahendada, aga praegusel hetkel öö, vastata, kui, milline on kõige parem lahendus, oleks vastutustundetu. aitäh, aseesimees Panja. suur tänu. Äh, küsimus GMO-de kohta. Te ütlesite oma sissejuhatavases ähm, sõnavõtus ja kolleeg Riisile öeldes, et kui novembris äh, mind ametisse nimetatakse kavatsen selle paketi lõpule viia lähimuspõhimõttest lähtuvalt, äh, isegi siis, kui see läheb vastuollu liikmesriikidega. aga äh, väga paljud äh, meie seast on kursis teise lugemisega ja oleme öelnud, et jah, Euroopa Nõukogu ühispositsioon äh, et seda tuleb äh, parandada. kas ähm, teie toetate meie soovi toestada äh, seda ja täiendada seda, mida ütles nõukogu? Öeldi siin juba seda, et üheksateist liikmesriiki on GMO-de vastu, aga viimastel aastatel on äh, esitatud teatavat survet selleks, et ei esitataks liiga ränka keeldu kas äh, teie olete nõus äh, sellega, et tuleb panna keelamise kriteeriumid täpsemalt paika selleks, et ähm, vältida ka näiteks äh, seda, et ohtu satuksid meie traditsioonilised kultuurid ja Äh, kas te kavatsete võidelda ka äh, GMO-dega segunemise, traditsiooniliste kultuuride segunemise vastu, millised on teie konkreetsed ettepanekud, palun öelge need äh, välja, aitäh. Prisipažinsiu, kad asmeniškai e, tuleb tunnistada, et ma isiklikult olen teie seisukohaga nõus suurel määral esiteks on tegemist lähimuspõhimõtte alla käiva küsimusega. me peame kaitsma liikmesriikide sõltumatust, otsustusõigust. GMO-de küsimus kuulub ilmselgelt liikmesriikide pädevusse ja kultuuride alane otsus on liikmesriikide teha. Nemad ei pea ootama komisjoni poolset mingit otsuste tegemismehhanismi, millega liikmesriigid ei pruugi isegi nõus olla. see eh, probleem tuleb lahendada. teisel lugemisel ma juba täheldasin ka tendentsi, et asi liigub liikmesriikide poolt soovitud suunas. siis äh, piiriülesed, äh, piiriüleste kultuuride küsimus. mul on vaja veel selles küsimuses läbi viia analüüs. võib-olla teie väited on õiged, aga ma ei saa korrektselt reageerida, sest mul ei ole piisavalt infot selle kohta, ma pean vastama teile hiljem ilmselgelt on see probleem olemas ning silma kinni pigistada ei tohi. mis puudutab EFSA sõltumatust ning EFSA poolset tööd, siis sellest ma juba rääkisin, ma ei soovi ennast hakata üle kordama. kõik läbipaistvusega seotud teemad on meie jaoks väga tähtsad. suur tänu, härra Nikolson suur tänu, härra volinikukandidaat. täna, äh, praegusel hetkel jätkub seitsmes läbirääkimiste voor USA-ga ning üks teema on toiduainete standardite hormoneerimine. see teema on äh, seotud peaaegu iga kaubandusleppega. kohalikud talunikud peavad täitma maailma kõige kõrgemaid äh, standardeid aga muu maailma tootjad ei pea neid standardeid täitma ning äh, sellega kaasnevaid kulusid kandma. Teie kui tervishoiu ja toiduohutuse volinik, kuidas te kavatsete tagada, et meie ohutusstandardeid ei alandataks ning et kaitstakse ka meie tootjaid nii praegu kui ka tulevikus? Dėkoju už klausimą, į kurį aš manau, kad aitäh selle küsimuse eest. osaliselt ma vist olen sellele juba vastanud. ma võin siinkohal lubada, et ma ei nõustu toiduohutusstandardite ja mitte ainult nende standardite, vaid ka meditsiini ja meditsiinitoodete standardite alandamisega Euroopas. ma ei näe mingisugust muud võimalust siin kompromiss võimalik ei ole. see kõik, see teema on seotud mitmete erinevate küsimustega, näiteks äh, meie tarbijate tervisega, meie laste tulevikuga. meie vastutame tulevaste põlvkondade ees, kes äh, asjade, äh, asjad kolmekümne aasta pärast üle võtavad, samuti vastutame me ka põllumajandussektori ja sealset uute töökohtade eest, see on väga väärtuslik sektor, mille lisandväärtus Euroopas on väga tähtis. selle nurgakiviks aga on tervishoiu ja ohutusstandardid. komisjoni seisukoht on siin selge, me ütleme kindla ei standardite alandamisele, isegi nende ülevaatamisele. Grazie, adesso la parola al collega Uitema. Thank you, Chair, dear Commissioner Designate härra Huitova. Su-, suur aitäh! GMO-desse suhtutakse Euroopas väga halvasti. samas põllumajanduslikud uuendused võivad kaasa tuua suurt kasu, näiteks kasutatakse siis vähem kemikaale. üks Hollandi ülikool on leidnud uue lahenduse kartulitõve vastu võitlemises, mis on toonud kaasa häid tulemusi testidel mitmetes liikmesriikides. seal kasutatakse mitte teiste liikide geene, vaid ainult teiste kartulisortide geene. Äh, ning komisjon on äh, äh, ning me, meie Toiduohutusamet on leidnud, et seda sorti ei tohiks lugeda GMO-ks. kas volinikukandidaat leidub, et et selliste tehnikate kasutamine peaks olema lubatud, kas komisjoni, volinikukandidaat leiab, et uued sellised tehnoloogiad võiksid kaasa tuua olukorra parandamise põllumajandussektoris ning sellega kaasneks ka väiksem negatiivne mõju keskkonnale. kas te olete valmis GMO direktiivi üle vaatama, et talunikud saaksid seda väga palju lubavat tehnoloogiat kasutada? tiesą pasakius, e, neturiu pakankamai asme-. kui nüüd päris aus olla siis ei ole ma piisavalt pädev geenitehnoloogia valdkonnas, kui me räägime uute sortide väljatöötamisest. kolmesaja aasta jooksul on loomulikult, loomulikul teel välja kujunenud uued sordid, mis on kõige vastupidavamad sama kehtib ka loomade kohta, loodusliku valiku teel on äh, need sordid, äh, loomaliigid tekkinud. me ei saa seda ju kunstlikult teha, aga kui päris aus olla, ma ei ole ekspert. meil peab olema piisavalt korralikke teaduslikke andmeid, mis tuleb ka läbi analüüsida kõik eksperimendid loodusega on seotud ka eetiliste küsimustega, ohutus- ja turvalisusküsimustega, ma olen avatud uutele tehnoloogiatele, aga need peavad põhinema korralikel teadusandmetel. E aitäh. proua Forenza, palun. aitäh, esimees kui rääkida terviseohutusest, siis ei tohi unustada siin ka töötajate tervist. eriti suurettevõtetes. ma meenutan siin ühte juhtumit suurimas Itaalia tööstuskompleksis, kus on registreeritud palju, paljude töötajate surm tööõnnetuse tagajärjel ning selles suhtes ei ole Itaalia riik mitte midagi ette võtnud. mida teie eh, kavatsete ette võtta, et tõepoolest selgesõnaliselt ka kaitstaks inimtervist? meil peaks olema ad hoc karistusmeetmed, millega saaks tagada, et koha peal eh, tõepoolest ka sekkutakse nii riiklikesse kui eraettevõtetesse, et kaitsta kodanikke ja vältida eh, seda, et ehm, tekivad sellised kahjud inimtervisele ja keskkonnale. see küsimus, mille te esitasite, ei ole väga aktuaalne mitte ainult Itaalias, vaid ka paljudes teistes riikides. on väga kahetsusväärne, et tööterviseeksperdid kellel on ju eriline vastutus, kes peaksid koha peal kontrollima, kas ähm, on mingisuguseid kahjulikke mõjusid töötajate tervisele, neid ei ole piisavalt. töötervise eksperte on liiga vähe ja ma tahan öelda ka, et äh, siin peaks mõtlema ka kollektiivlepingutele ka seal tuleks sätestada töötervise standardid, see oleks üks võimalik mehhanism ja need lepingud on erinevates Euroopa riikides väga erinevad. sotsiaalhartas on see ette nähtud, kuid sotsiaalhartat tuleb ka paremini rakendada liikmesriikides, et neid standardeid saaks tõesti ka mm, ellu rakendada. ma tean, et mõnedes liikmesriikides, näiteks Itaalia selle juhtumi puhul on tegemist tõesti ka aluslepingu rikkumisega ja ma ka kindlasti kavatsen eh, selle küsimusega tegeleda, kuid ma ei saa praegu öelda midagi konkreetselt selle juhtumi kohta, aga üleüldiselt peame me selle küsimusega tegelema ja analüüsima, et kõik neid eh, standardeid tõesti ka silmas peetaks. aitäh! aitäh, sõna on äh, proua Lovinil. suur tänu, äh, räägin rootsi keeles. maailma Tervishoiuorganisatsioon on nimetanud antibiootikumi resistentsust ühena kolmest kõige suur, suuremast ohust inimtervisele. me peame siin võtma energilisemaid samme, kui me ei soovi, et tulevikus oleks tavalistel nakkushaigustel surmav tagajärg. kahe tuhande üheteistkümnendast aastast on juba äh, meil kava, kuidas võidelda antibiootikumi resistentsuse vastu, aga siin tuleb teha konkreetsemaid äh, samme, see on ka suureks probleemiks äh, seoses loomadele söödetavate antibiootikumidega. näiteks Küproses kasutatakse kolmkümmend protsenti rohkem, kolmekümne protsendi võrra rohkem antibiootikume kui Rootsis, on ka teisi riike, näiteks Taani, kus väga palju kasutatakse antibiootikume ja seal on ka väga paljude ähm, väga, väga suureks probleemiks antibiootikumide, antibiootikumi resistentsus. kuidas äh, Te kavatsete tagada, et liikmesriikides tagataks loomade heaolu, et oleks uus määrus, mis puudutab looma tervist, mida me oleme juba mitmeid kordi soovinud, aitäh. sellel küsimusel on kaks poolt ühest küljest bakterite resistentsus antibiootikumide vastu ja teisest küljest loomade heaolu. kõigepealt alustan antibiootikumide resistentsuse küsimusest. veterinaarid mm, manustavad loomadele liiga palju antibiootikume, meil on küll teatavad reeglid, et antibiootikume ei tohi kasutada profülaktiliselt ennetavalt, vaid ainult juhul, kui loomad on tõepoolest haigestunud. ja kontrollid peavad olema siin väga ranged. ainult sellisel juhul, kui äh, loomad on haigestunud, tohib neile manustada antibiootikume, aga mitte mingil juhul ennetavalt resistentsuse küsimuse juures te ütlesite, et ka inimesed võtavad antibiootikume, jah, muidugi, ma olen ka ise seda kogenud, et äh, Leedu tervishoiusüsteemis tuleks ka rangemalt reguleerida antibiootikumide kasutamist sellest tuleks alustada juba haiglates, on uskumatu, kui palju inimesi sureb Euroopas, tuhandeid inimesi, sest nad nakatuvad haiglas mõnda bakteriaalsesse haigusse bakteritega, kes on resistentsed. nii et ähm, selle vastu tuleb võidelda kõigis haiglates, tuleb võtta vastavad meetmed, on oluline tervishoiusüsteem oleks jätkusuutlik ja selleks, et vältida resistentsust tuleb koostada tegevuskava, millest peavad muidugi ka kinni pidama liikmesriigid. küsimus on äärmiselt keerukas nii inimtervise kui loomatervise valdkonnas, ma tean, et siin on ka erinevaid arvamusi, probleem on väga laiaulatuslik ja mina äh, inimesena, kes ka erialaselt tunneb seda, muidugi olen väga tuttav selle küsimusega nüüd loomade heaolu on muidugi väga aktuaalne teema, ma ei taha ka siin tühje lubadusi anda, öelda juba praegu, et kindlasti esitatakse üks või teine seadusandlik ettepanek, aga olukord on väga terav ja me kindlasti tegeleme sellega. suur tänu, härra Paltso. aitäh Euroopa tervishoiu ja toiduohutuspoliitika tegeleb kogu toiduahelaga ja see puudutab GMO-sid. Euroopa Liidu vastav direktiiv peaks põhinema siseturu põhimõttel või peaksime pigem lähtuma oma keskkonnakaitsest, kumb küsimus on prioriteetsem? ainult üks neist saab olla prioriteet number üks. teine küsimus, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee on öelnud järgmist. mitte GMO tehnoloogiate kasutamine, investeerimine jätkusuutlikkusse, põllumajandusse, need on, see on see, kuidas kuidas Euroopa Liit saab olla juhtpositsioonil. see ei kehti ka GMO-de puhul millisesse leeri teie kuulute, mida teie arvate, kas te olete minuga ühel nõul või ühe eelkõnelejaga? Dovanokit, galbūt aš ne visai supratau klausimo kontekstą, bet e, aš pamėginsiu. Võimalik, et ma ei mõista täielikult teie küsimuse tausta, aga ütleksin alustuseks järgmist. kõigepealt see küsimus, kelle poolel mina seisan kui vaadata kliimamuutusi ja seda, milline on ökoloogiline tasakaal, millised pinged selles valdkonnas on, võttes arvesse ka bioloogilise mitmekesisuse langust üle kogu maailma. ja kui teisest küljest vaadata inimtervist, siis pean nõustuma sellega, mida ütleb ka Maailma Terviseassamblee, kus ka on uuritud kliimamuutuste ja inimtervise seoseid. see on kompleksne teema, kus meid mõjutavad erinevad tegurid ja on, on selge, et ökoloogiline tasakaal on see põhialus, ilma milleta me ei saa eksisteerida. me peame suhtuma äärmiselt Äh, hoolikalt, ettevaatlikult oma keskkonda, milles me elame. muidugi on olemas erinevaid põllumajandusliike, mahepõllumajandus, tavapõllumajandus või traditsiooniline põllumajandus. ja siin ei ole erinevuseks loomulikult mitte ainult see, kas kasutatakse väetist või mitte, vaid ka näiteks GMO-de kasutamine. seda kõike tuleb arvesse võtta ja ma tean, et suureks ülesandeks on siin äh, ka kõikides koolides õpetada mahetoodetega seonduvat, aga see on jällegi liikmesriikide endi pädevuses, nii et ma ei saa siin äh, valida pooli. aitäh, sõna on kolleeg Delhaial. suur tänu, äh, härra volinikukandidaat. istun siinsamas teie ees toidu raiskamine, see on väga tõsine teema Euroopas ja tuleb ringmajanduse kontekstis esile tõsta. volinikukandidaat, kes va-, vastutab ka toiduainete raiskamise eest, kas te taha-, räägiksite täpsemalt, mis samme te kavatsete astuda selles valdkonnas ja millised meetmed te kavatsete ette võtta koos põllumajandusvoliniku selles küsimuses? kui me räägime toidu raiskamisest, kas te olete valmis äh, toetama Euroopa üles tegevuskava äh, toiduainete kogumise osas, tootjatelt nii äh, puu kui juurvilju, mida ei ole võim-, mida ei müüda, kuid mis on siiski tarbitavad selleks, et ta-, ta-, tasada tasakaal tegemist on asjaga, mis on oluline nii keskkonnale kui ka rahvale, erinevad äh, direktiivid on seda puutunud, kas on mingisugust võimalust siin ähm, ära teha, kas te kavatsete ette näha volinikukandidaadina tegevust ka selles valdkonnas?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 et kindlalt välistada kahju inimtervisele ja keskkonnale, seda ma juba väga selgelt ütlesin. mis puudutab äh, toiduainete raiskamist, siis vaadake kas või neid veepudeleid, mis meil laual seisavad, seal on kirjas äh, säilivuskuupäev, äh, ma ei saagi hästi aru, kas kas seda tohib juua veel selle vastava kuu keskpaigani, mis on siin ära märgitud või ei tohi äh, terve talupojamõistusega võttes muidugi võib arvata, et seda ikka võib juua ja ei ole vaja ära visata, aga ähm, paljude toodete puhul on selline säilivuskuupäev küll peale trükitud, aga tegelikult on ju teada, et ähm, neid võib tarbida ka pärast selle kuupäeva möödumist. miks peaks need siis ära viskama? minu riigis on näiteks olemas toidupangad, on võimalus luua selliseid ähm, ähm organisatsioone võib võtta ühendust äh, tootjatega, ettevõtetega, et ei visataks ära nii palju toiduaineid. me oleme ju kõik äh, mõistlikud inimesed ja me peame äh, tõepoolest võtma, astuma samme, et seda väga olulist probleemi lahendada. aitäh, proua Kulmat! aitäh teile tulemast, härra voliniku kandidaat. eelmise aasta detsembris andis komisjon välja need ähm, dokumendi, mis puudutas äh, toidu märgistamist ja selles selgus, et tarbijad ei ole huvitatud äh, sellest, samas see põhines ainult ettevõtete äh, arvamusel ja näiteks Prantsusmaal läbi viidud uuringus on välja tulnud, et näiteks ähm, Bologna kastme märgistamine tõstaks selle hinda ainult ühe sendi võrra pärast hobuselihaskandaali on selge, et märgistamine on oluline, milline on teie arvamus päritolu märgistuse suhtes ja me ootame ka teie arvamust alkoholimärgistuse kohta, sest tarbijal on vaja infot, et teha tervislikke otsuseid, muuhulgas, et nad teaksid, kui palju kaloreid on nende ostetavates alkohoolsetes jookides. millal on teil plaan esitada see ettepanek, millega alkohol viidaks samale alusele ka muude toiduainetega? ja lõpetuseks, mis puudutab toiduaineprofiili, siis kahe tuhande kuuendal aastal me jõudsime selle hulgas kokkuleppele nõukogu ja parlamendiga, aga me ikka veel ootame komisjoni ettepanekut, aitäh. Dėl, dėl maisto verčių aprašų. Iš ties, kadangi tai toks kompleksinis klausimas, kuris. mis puudutab kalorite märkimist toiduainetele see on küsimus, mis seondub erinevate toitumisharjumuste ja traditsioonidega erinevates riikides. mõnes riigis süüakse musta leiba, teisel parmesanijuustu või toodetakse parmesanijuustu. mõnes riigis eelistatakse suitsusinki ja väga hästi vürtsitatud suitsusinki, mis sisaldab palju soola. nii et äh, siin on pilt väga mitmekesine sellepärast äh, seisab komisjon lahenduste leidmisel ka raskuste ees. lahendades ühe probleemi, võivad äh, tekkida probleemid mõnes äh, teises vallas. mõtleme näiteks alkoholi märgistamisele. me muidugi teame, miks on alkoholitööstusele tehtud erand. veinile veinipudelil näiteks kirjas, et äh, viinamarjad on küpsenud päikese käes, aga seal ei ole äh, kirjas, kui palju sisaldab see suhkrut, ei ole palju infot kahjulike mõjude kohta. kas te võib-olla saaksite korrata oma küsimuse esimest poolt äh, jah, tõepoolest ka valmistudes selleks kuulamiseks kohtusin ma erinevate erinevate sidusrühmade esindajatega, ka tarbijaorganisatsioonide esindajatega, jah, tõepoolest, tarbijad tahavad teada, kust liha pärit on, nii et me nii et me kindlasti peame sellega tegelema, aga me peame muidugi võtma arvesse ka kulusid. aitäh, sõna on äh, proua Kiilingul. aitäh, ma tuleksin äh, taas sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate kemikaalide teema juurde, sest äh, see on äärmiselt oluline küsimus meie komisjoni jaoks ja me ei ole veel teilt täpselt kuulnud kuidas te kavatsete selle teemaga tegeleda? Te olete vaid öelnud, et kavatsete läbi vaadata kriteeriumid. aga ma tahaksin küsida konkreetselt, kas nende kriteeriumite väljaarendamisel kas te saate kinnitada, et äh, töötatakse välja kindel kriteeriumite kogu selliste kemikaalide hindamiseks ja kas te saate ka kinnitada, et kui töötatakse välja seadusandlik ettepanek, siis võetakse arvesse äh, selliste kemikaalidega kokkupuute mõju, mis on siis eh, tuvastatud sisesekret-, kui sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad. aitäh! ma olen muidugi läbi vaadanud materjali, mis puudutab selliste kemikaalide hindamist, see on äärmiselt lai valdkond, mis ulatub äh, kosmeetikatoodetest kuni pakenditeni, see on seotud taimekaitsevahenditega, see on seotud äh, erinevate mate-, erinevate ainetega, mida kasutatakse näiteks äh, veterinaarmeditsiinis, nii et see on äärmiselt lai teema. ja seetõttu need teadusuuringud, mida praegu läbi, läbi viiakse, tegelevad äärmiselt äh, keeruka alaga, need peavad olema võimalikult põhjalikud ja selline ammendav loetelu kriteeriumitest, seda tuleb ka väga hoolikalt analüüsida, ma ei saa praegu teile mingit lubadust anda, sest selle küsimuse peavad lahendama eksperdid. ma saan ainult öelda, et ma kavatsen igal juhul süveneda sellesse teemasse, aga ilma, et ma oleksin seda seni veel teinud, ei saa ma ka öelda teile puhta südametunnistusega, milline see lahendus peaks olema. praktikas, kogemusest võin öelda, et et materjalid on äärmiselt erilaadsed. aitäh, kolleeg Pusoi, palun Äh, aitäh, ähm, teie kirjalikest vastustest nägin, et teil on plaan tervishoiusüsteeme muuta tõhusamaks ja innovaatilisemaks, et need oleksid ka kättesaadavamad Euroopa kodanikele, samas oleksid ka jätkusuutlikud. Äh, nüüd tervishoiusüsteemide äh, jätkusuutlikkuse küsimus on, seda peetakse alati seoses rahastusega, ravimihindadega, aga me ei tohiks unustada ka seda, kui oluline on innovaatilisus ja ka kaudsed, kaudne tulu, mida see võib tuua. samuti on, on väga oluline juurdepääs innovatiivsetele ravivõimalustele, see on väga oluline järgmistes liikmesriikides, muuhulgas ka minu omas. mida te kavatsete teha, et äh, tõepoolest võetakse arvesse kõiki neid äh, kasusid, mida võib tuua innovaatiline meditsiin äh, et seda võetakse arvesse ka Euroopa äh, poolaastas ja kuidas te kavatsete parandada juurdepääsu tervishoiusüsteemile, võrdset juurdepääsu tervishoiuteenustele, aitäh! Innovatyvios gydymo technologijos e, turi būti įvertintos innovatiivsed ravimeetodid ja tehnoloogiad vajavad äh, hindamist konkreetsete kriteeriumite põhjal, teaduspõhiste kriteeriumite põhjal. ja muidugi tuleb äh, siin ka uurida ettevõtetelt, millised kulud tekivad, meil äh, tuleb pidada dialoogi ettevõtetega ja sellega peavad tegelevad äh, ka teaduskomiteed, mis on olemas kõigis liikmesriikides või probleemiks muidugi olla meetod, meetodid peavad olema ühesugused, et nad ei oleks erinevad äh, Leedus, Hispaanias äh, ja muidugi mis puudutab rahastamisprobleeme, siis mõnedes liikmesriikides on ette nähtud ühesugused hüvitismäärad, äh, mõnes teises riigis teistsugused ja siin oleks võimalik saavutada suur kokkuhoid, kui geneeriliseid ravimeid paremini reguleeritaks. siin on võimalik miljoneid eurosid kokku hoida ja need vahendid võiks maksta sisse fondi, millest rahastatakse omakorda innovaatilisi uusi ravimeid ja teadusuuringuid nii oleks ettevõtetel ka äh, suurem motivatsioon innovaatilisi ravimeid välja töötada. see oleks üks võimalus, muidugi see on jällegi liikmesriikide pädevuses ja Euroopa Liit ei saa siin lähimuspõhimõtteid rikkuda, aga see on kindlasti üks lähenemine Euroopa poolaastal. aitäh. kolleeg Paulucci, palun. Signor Presidente ja Sono qui. aitäh, esimees. härra Volenko kandidaat, jah, teil on õigus, et toiduainete raiskamine on tõesti häbilugu, sada kaheksakümmend kilo inimese kohta visatakse eh, igal aastal ära Euroopas toiduaineid ja kindlasti see, see ähm, see arv ka suureneb tulevikus, samas ähm, teisal inimesed nälgivad, meil on piiratud ressursid siin maakeras, neid raisatakse, me ei näe, et poliitika siin haaraks initsiatiivi. ka Euroopa tasandil tuleks siin rohkem ette võtta. nüüd minu konkreetne küsimus juba äh, kuid äh, on takistatud komisjoni teadise väljaandmist, mis puudutab jätkusuutlikku Euroopa toiduahelat. siin tuleks võimalikult kiiresti teha ettepanek sellise meetme rakendamiseks, kas teie olete sellega nõus, et see on oluline? et selline algatus on vajalik, et nende probleemidega toime tulla kahtlemata on toiduainete raiskamise teema juures eelkõige ähm, selle juures tuleb öelda, et äh, jah, meie ressursse ei kasutata jätkusuutlikult, vastutustundlikult, see on tõesti häbiväärne ja me peaksime juba praegu kõik äh, seadusandlikud aktid üle kontrollima, võttes arvesse nende jätkusuutlikkust. ja see on ka minu ülesanne. ma ei saa teile lubada, et teatud seadusandlikke eelnõusid esitatakse, aga ma võin lubada, et ma olen väga avatud ja hea meelega pean arutelusid nii teiega kui teiste volinikega, kuidas nende küsimustega konkreetselt tegeleda. suur tänu. jõuame nüüd äh, kolmanda küsimuste vooru juurde. Neid küsimusi esitavad põllumajanduskomisjoni kolleegid ja Herbert Dorfmann saab esimesena sõna. jah, ma istun siin. mul on üks küsimus hügieeni kohta juba kahe tuhande seitsmendal aastal esitas komisjon ettepaneku, et ähm, mikroettevõtted, meil on väiksem kui küm-, vähem kui kümme töötajat, et neid vabastada äh, teatud hügieeninõuetest HCCP valdkondas. seda ettepanekut ei võetud kunagi vastu ja Refiti programmi raames see võeti tagasi. minu meelest oleks siiski mõistlik, et need ähm, et nendele mikroettevõtetele ei kehtiks väga keerukad HCCB nõuded, nõud tuleks vähemasti lihtsustatud. mida, milline on teie plaan, volinikukandidaat, kas te kavatsete esitada uue ettepaneku, aitäh? higienos priemonių reikalavimų problema. hügieeninõuded ja sellega kaasnevad meetmed, olgu see nüüd suurte või väikeste ettevõtete jaoks, peavad äh, leidma rakendamist kõikjal. teinekord äh, on äh, väikesed ettevõtted tegevad näiteks lasteaedade toitlustamise valdkonnas, näiteks kolmepealine ettevõte valmistab toitu mõnele lapse, lasteaiale. kui me seal standardeid alandame, siis võib tulemuseks olla ju kaos. näiteks mõni kokk näiteks kannab stafylokoki patsilli ja ohustab sellega kõiki lapsi ju. meetmetest tuleb kinni vaadata, pidada aga samas on ka meil palju kattuvat seadusandlust, peaks leidma ratsionaalse lähenemise. Ehm, oleks väga ohtlik hakata ehm, nõudeid alandama. riik, ehm, mida mina tunnen kõige paremini, on, paremini on läbi elanud ka selle, et lapsed on elu kaotanud just nimelt taoliste nakkuste läbi. delikaatne teema. suur tänu, Mihh Mihhaila Džufrida järgmisena, palun. suur tänu, äh, härra esimees, äh, härra volinikukandidaat. Te rõhutati seda, et äh, tervis on ühiskondlik väärtus ja me oleme sellega nõus. nagu te teate, looma ja, ja inimtervishoiu vahel on suured seosed, seitsekümmend protsenti nakkushaigustest on loomadel ja inimestel ühised ja seega on selge, et äh, loomade mm, kaitsmine, kuivõrd nad jõuavad meie toidulauale, on äärmiselt oluline. mida te kavatsete ära teha loomakasvatusvaldkonnas? Ähm, te rääkisite sellest, et ravimeid ja antibiootikume tuleb kasutada vastutustundlikumalt äh, tulevikus, aga kuidas te kavatsete äh, ette näha selle, et kolmandate riikide puhul äh, näeme üsna palju seda, et käiakse mööda nendest reeglitest ja nad pakuvad ebavõrdset konkurentsi. tervis, äh, loomatervishoiutingimused mõjutavad ju inimtervist. ja millised on meetmed äh, selleks, et vältida loomade kannatusi või vähendada neid kannatusi tapahetkel? suur tänu. jah. loomad kannatavad tihti. olgu siis tegemist äh, kannatustega, mis kaasnevad loomade transpordil või tapamajades tuleb äh, loomade äh, tapmisel muidugi arvestada ka usuliste erinevustega aga minu jaoks äh, väga delikaatne teema. kui me räägime kolmandatest riikidest, äh, selle kuulamise ettevalmistamisel äh, rääkisin asja läbi kolleegidega. ja minu jaoks oli väga huvitav see, et meie veterinaarametid võivad minna inspektsioone tegema kolmandatesse riikidesse, kes soovivad juurdepääsu meie turule. Euroopa spetsialistid äh, võivad äh, käia kontrollimas standardeid ja nad on, äh, neil on õigus ka blokeerida sissevedu, kui see on vajalik. nüüd rääkides nakkushaigustest või muudest ohtudest, mis on seotud toidu sissetarnega Euroopasse siis äh, on oluline see, et seda on võimalik peatada. kolmandad riigid seega ei saa meie standardeid õõnestada, ei ole mitte mingisugusel või juhul lubatud see, et äh, nad äh, haiguseid transpordivad sisse Euroopa Liitu. sellel võivad olla katastroofilised tagajärjed üleilmastunud maailmas levivad haigused kulutulena antibiootikumidele resistentsus on väga lai teema, aga kahe minutiga jõuame sellele vastata. olen valmis äh, arutelu jätkama hilisemal hetkel. suur tänu, äh, kolleeg Paulsen, palun järgmisena. suur tänu, härra esimees. Äh, tere tulemast teile, volinikukandidaat. ma kavatsen korrata kahte avaldust, mille on teinud juba eelkõnelejad. kõigepealt antibiootikune, antibiootikumide kasutamine kaks kolmandikku kasutatavatest antibiootikumidest äh, on tarbimisel loomakasvatusel enamus, kasvatuses enamus nendest profülaktikana. Äh, inimesed lihtsalt ei oska enam loomi kasvatada. ja äh, enamus meie nakkushaigustest, kaks kolmandikku, on loomset päritolu ja on ühtsed nii loomadele kui ka inimestele. ikka ja jälle on parlament nõudnud seda, et tehtakse ettepanek seadusandluse järele loomatervishoiu kohta. selle ettepaneku on komisjon oma loomakaitsestrateegias vastu võtnud, mis praegu on jõustatud ja küsimus teile, lihtne küsimus, kas te kavatsete tagada selle, et see seaduseelnõu äh, mõistliku aja jooksul vastu võetakse, meie masinavärgis. suur tänu, volinikukandidaat nii palju, kui mina tean. viiakse praegu läbi uuring, eh, selleks, et leida vastus küsimusele, kas meil on vaja uut seadusandlust antud valdkonnas. mina isiklikult arvan, et loomatervishoid on delikaatne teema ja seda tuleb eh, korralikult Ähm, seadusandlusega reguleerida. aga ootame ära nende uuringu tulemused. ja komisjoni kolleegium siis arutab selle, seda asja uue seadusandluse alane otsus, selle peab langetama komisjon kolleegiumina. minu isiklik seisukoht on selge. tuleb leida lahendus selleks, et äh, nende probleemide lahendamist äh, tagant kiirustada. suur tänu, järgmisena saab sõna äh, kolleeg Zullo. suur tänu, härra esimees, tere hommikust, härra volinikukandidaat, ma tahaksin viidata sellele, mida te ütlesite oma sissejuhatavas sõnavõtus Te ütlesite, et inimtervishoid on teile südamelähedane teema ja et te tahate inimeste elukvaliteeti tõsta ja te tahate, et inimesed elaksid äh, tervislikumalt. rääkisite äh, nii-öelda äh, säästva elustiili olulisusest ja minu küsimus teile puudutab rämpstoitu. see mõjutab halvasti tervishoidu, tervist, aga on ka majandusele kahjulik, sellepärast et äh, inimesed peavad pärast äh, sellise toidu tarbimist ennast ravima, nii et väga tore oleks äh, teistsuguse elustiili toetamine, aga on mõningaid liikmesriike, mis on läinud päris kaugele selleks, et äh, inimesi takistada taolise toiduaine, toiduainete tarbimisest. kas te olete valmis samasuguse lähenemise võtma? Te ütlesite, on meetmeid ja instrumente võiks, mida kasutada, no milliseid siis? mittenakkavate äh, haiguste ennetamine mängib väga olulist rolli. ja loomulikult toitumine ja terved eluviisid äh, mängivad nende ennetamisel äh, kõige tähtsamat rolli. harimine on tähtis ähm, tervislikke eluviise tuleb hakata ähm, edendama juba lasteaedades ja koolides. pärast on väga raske harjumisi muuta risti, riskifaktoritele äh, tähelepanu pööramine on oluline, tuleb võidelda tubaka ja alkoholi kuritarvitamise vastu, suhkru liigtarbimise vastu äh, kuid see on liikmesriikide pädevuses, need programmid, mis puudutavad riskide maandamist. meie võime ainult julgustada liikmesriike Mm, kasu lõikama Euroopa programmidest ähm, ja neid rakendama. isegi Euroopa vahendeid võib kasutada nende projektide äh, elluviimiseks, ainult kolm protsenti vahenditest praegu on ennetavale tegevusele suunatud, sellest ei piisa. tuleb äh, julgustada liikmesriike kasutama ära tõukefondide vahendeid ennetavateks, ennetavates programmides. Euroopa poolaasta menetluse jooksul võiksime me nendest asjadest rääkida, me peame kuidagi julgustama liikmesriike kasutama ära vahendeid ja tulema välja intensiivsemate meetoditega tervisliku elustiili eest võitlemisel. suur tänu, kolleeg Moi järgmisena. suur tänu Euroopa kodanikud ja tarbijad ei tea senini eh, seda, et eh, see, mis nad endale sisse söövad, on tervisele kahjulik. eriti Itaalias eh, on palju kolmandatest riikidest pärit sööta, mis on GMO-de põhine, mida söövad siis sisse meie loomad ja jõuavad siis ka meie toidulauale kas te ei arva, et äh, tervishoiupoliitika, toiduohutuse poliitika peab olema täna ka läbipaistvam? me peame rohkem uurima seda, et mis mõju on äh, nendel toiduainetel, mis on GMO-de põhised, milline mõju on söödal inimesed söövad neid äh, muundatud organisme endale sisse, aga me ei tea täpselt, millised kahjud sellega kaasnevad null koma ühe protsendi määr, mida Euroopa Liit sallib, kas äh, me ei arva, et äh, siin on siiski teatud seadusandlik vaakum, mis tuleks täita, kontroll VGM-ude osas ei ole piisav, meil ei ole teadusuuringuid äh, piisavalt veenvaid tõendeid selle kohta, et sellised tooted on ohutud, aitäh. Andrei Ukaitis me oleme ilmselt kõik äh, nõus äh, sellega, et kõige olulisemad on äh, usaldusväärsed teaduslikud tõendid. ja tuleb usaldada nende tõendite sõltumatust. kui neid uuringuid rahastab tööstus, siis võib sellega kaasneda teatav uuringute kuritarvitamine, näiteks tubakadirektiivi puhul tuleb äh, vaadata, millised äh, tõendid esitati, aga need tõendid, mis esitati, oli tegelikult propagandatööstuse poolt, nii et väga palju tuleb tähelepanu pöörata teadusuuringute sõltumatusele, selleks et me saaksime neid usaldada. siis koodeks alimentarius, kus me oleme kodifitseerinud nõuded, millest ei saa loobuda Nende nõuetega kõik on nõus ja neid tuleb rakendada. näiteks ähm, madala kvaliteediga toit, toiduained, peab vaatama, millised süsteemid on täna liikmesriikidel kasutuse, liikmesriikides kasutuses, et selle aasta, selle vastu võidelda. aga tõesti, teema on päevakajaline, meetmeid tuleb astuda ja võtta ja lisandväärtust tuleb Euroopa tasandil suurendada dialoogis liikmesriikidega suur tänu. ja nüüd äh, jõuame viimase küsimuste vooru juurde. ja jällegi saavad nüüd sõna mm, keskkonnakomisjoni liikmed ja kõigepealt sõna härra Tanasseskule. suur tänu, härra esimees. tuberkuloos, mis kandub edasi õhu kaudu, tapab igal aastal Euroopas umbes üks koma kolm miljonit inimest. tuberkuloos on eriti problemaatiline inimestele, eh, kuivõrd on väga palju eh, ravimitele resistentseid eh, vorme meetmed, mis nende vastu on astutud, ei ole tegelikult toonud paljude juhtude puhul kaasa, see haigus ei tunne piire. Ehm, teinekord on tege-, tegemist on epideemiaga Äh, vahendeid ei ole piisavalt ülemaailmsest fondist, äh, meil ei ole piisavalt ravimeid, äh, millega ravida ja ravimikulud on nelisada korda ravimitele resistentse tuberkuloosi puhul kõrgemad kui tavalise tuberkuloosi puhul ja ainult üks kolmest patsiendist terveneb. ja seega minu küsimus teile, härra Andriukaitis, kas teie volinikuna kavatsete lõpuks tuberkuloosi äh, lahterdada tõsise piiriülese tervishoiuohu alla ja kavatsete võtta meetmeid, et see tõsine haigus saaks Euroopas kontrolli alla? nakkuse liigitamiseks epideemiaks on vaja lähtuda konkreetsetest reeglitest. ma ei ole spetsialist, ma ei ole epidemioloog, kuid äh, tuleb tunnistada, et äh, ravimitele resistentse tuberkuloosi levik on fakt. see on tõsiasi, et paljudes riikides see levib asi on aga selles, et osalt jah, me võime julgustada siseriiklikke valitsusi keskenduma kõige haavatavamatele sotsiaalsetele gruppidele, kes meie abi kõige rohkem vajavad. alkohoolikud, narkomaanid, kes kuuluvad sinna eh, gruppi või inimesed, kes on sattunud eluraskustesse probleem on aga selles, et need inimesed ei saa süsteemset ravi, nad äh, lihtsalt lõpetavad äh, ravimite võtmise, nad ei tule isegi kohale, ei äh, me peame andma sotsiaalset toetust, toitma neid ja hoolitsema nende eest, muidu me seda probleemi ei lahenda. ma olen selle asjaga olnud kursis aastaid nii et äh, liikmesriikide käest tuleb küsida, mis neil on puudu, mitte ainult meditsiinilist abi ei pea pakkuma, vaid ka teisi sellega käsikäes käevaid, käsikäi-, käes käivaid äh, võimalusi. kui keegi hakkab ravi saama ja siis äh, ravi peatatakse, arenebki välja ravimite resistentne vorm äh, ja nemad on need, kes seda haigust edasi kannavad ja annavad. nii et probleem on tõsine WHO on seadnud selle enda prioriteediks, kui mind ametisse nimetatakse meedikuna, siis ma loomulikult kavatsen selles valdkonnas äh, edusamme tagada, aga vaatame, kas teda saab liigitada praegu epideemiaks või mitte. härra Kieskäe aitäh, esimees, lugupeetud volinikukandidaat äh, härra Andrei Kaitis, Euroopa tervishoiusüsteem seisab tohutute äh, väljakutsete ees, eelkõige mis puudub kulusid tervishoiule informatsioon ja kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamine tervishoiusüsteemis võiks parandada tõhusust tervishoiusüsteemis, eriti maapiirkondades sellegipoolest on äh, uudsete informatsioonitehnoloogiate kasutamine tervishoiusüsteemis äh, mitu sammu maas äh, arengutest ülejäänud valdkondades. kuidas te siis näete e-tervise arengu, arengut, milliseid konkreetseid samme te soovite võtta, et elektrooniliste tervishoiuteenuste koostalitusvõimet parandada ja edasi arendada, aitäh! Džiaugiuosi, kad komisijos iš vieno iš dešimt prioritetų yra digitalinė. aitäh. ma olen väga rahul sellega, et komisjoni kümne peamise prioriteedi hulka kuulub ka digitaalne Euroopa e. e-tervis, mobiilne e, tervishoid on minu arvates väga perspektiivikad. me peame koostööd tegema ettevõtjatega, teadlastega arutama, millised võimalused on kasutada mobiiltelefonide rakendusi näiteks selleks, et teha kardiogramm ja saata see arstile, kes saab selle üle vaadata ning kohe öelda, kas on probleem või mitte. meil võiks olla programmid, mis on üle-euroopalised. inimesed ju riig-, liiguvad üle Euroopa ning seeläbi saame me tegelikult luua ka töökohti, digitaalne tervishoid tuleks meie tervi-, inimestele kasuks. Euroopa poolaasta kontekstis peame uurima ka, kuidas liikmesriigid on ellu rakendanud tervishoiukavasid. meil on siin oma näited olemas juba, näiteks e-ret-, e- retseptid ja muud e-tervisega seotud nähtusedki. probleem on aga selles, et liikmesriigid omavahel ei suhtle piisavalt hästi. ja seetõttu need programmid erinevates riikides ei ole ühilduvad. me peame need kattuvuse puudused lahendama, muutma süsteemid sujuvamaks, tagama, et süsteemid suudavad koos toimida see on minu jaoks väga oluline, ma olen ju südamekirurg, kes, ma olen väga palju elektrooniliste seadmetega töötanud. see on minu jaoks tähtis, kavatsen selle kallal edasi töötada. aitäh! suur tänu! proua Kadenbach. lugupeetud volinikukandidaat mitte nakkavad kroonilised haigused, eelkõige hingamisteede haigused, diabeet ja südame-veresoonkonna haigused, vähk ja psüühilised haigused äh, on üha suurenev äh, probleem Euroopas äh, Nad on vastutavad kaheksakümne viie protsendi surmajuhtumite eest ja moodustavad kaheksakümmend protsenti kuludest, tervishoiukuludest. selleks, et tegeleda nende probleemidega, on vaja ka Euroopa tasandil rohkem ette võtta. komisjoni presidendi uutes suunistes, poliitilistes suunistes on tervishoid teisese tähtsusega. kuidas teie kavatsete panustada sellesse, et tervishoid üldiselt, aga eriti need väljakutsed, mida kujutab endast äh, võitlus äh, krooniliste mittenakkavate haiguste vastu oleks ähm, üks olulisemaid prioriteete kuidas te kavatsete tagada, et soovitused liikmesriikidele Euroopa poolaasta raames vastaksid, vastaksid ka komisjoni äh, andmetele ja lõpetuseks, kuidas te kavatsete suurendada inimeste äh, nii-öelda meditsiinilist kirjaoskust? aitäh selle küsimuse eest tuletaksin meelde, et kasutasin äh, kolme sõna äh, ennetus, kaitse ning äh, teavitamine. sageli, kui ma kuulen avaliku elu tegelasi rääkimas, siis ma näen, nad ütlevad, et need kolm asja on see üks ja seesama. ei. Nende kolme sõja, sõna taga peituvad paljud erinevad met-, meetodid mis on seotud erinevate poliitikavaldkondadega. ma ei tea ühtegi valitsust, kus põllumajandus, hariduse, justiits või sotsiaalministrid ei tegeleks absoluutselt tervishoiuteemadega. Nad kõik mõtlevad, kuidas vähendada sotsiaalset diskrimineerimist, sotsiaalset ebavõrdsust ja nad soovivad kontrolli all hoida ka ohtu tervisele ja suurendada tervishoiuressursse. tervishoiuressursid on isegi tähtsamad kui pangandussektori ressursid inimkonna jaoks. seetõttu, kui vaadata nüüd neid kümmet prioriteeti, olgu nad seotud tööhõive, digitaalvaldkonna või siseturuga, siis kõigil nendel on teatud elemendid, mis on seotud tervishoiuga ja seetõttu võite kindlad olla, et kavatsen oma komisjoni kolleege veenda, et ka sellealased instrumendid tuleb vastu võtta. Teie küsimus oli väga hea, me peame jõudma kokkuleppele, et kõik need instrumendid, kõik, kõik need vahendid tuleb võrdselt vastu võtta kõikides liikmesriikides. seeläbi me vähendame ju kulusid, sest inimesed haigestuksid harvemini me peame lihtsalt tõhustama oma jõupingutusi. tuleb meeles pidada, et liiga palju inimesi kaotame me liiga vara. aitäh. proua Gardiini. suur tänu, härra esimees, härra volinikukandidaat, mina istun siin. mul on üks küsimus, mida ma sooviksin teilt veel küsida. palun defineerige äh, küps ja informeeritud tarbija. ning teiseks, loomulikult äh, äh, tervishoiumõõdikud on väga olu-, äh, olulised tervishoiu väited, tervisealased väited märgistel vajavad samuti korralikku testimist sellega tegeleb EFSA, Euroopa Toiduohutusamet. ja äh, ESA äh, viib läbi väga põhjalikke äh, katseid selle jaoks. sama kehtib ka ravimite puhul. me räägime siin suurtest rahasummadest. VKE-de jaoks on see aga väga kallis, võib-olla võtate ka seda arvesse, kui määrustikku hakatakse üle vaatama, sest praegusel hetkel on mul tunne, et Euroopa toiduohutusõigustik kahjustab meie väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, kes on peamised tootjad kohalikul tasandil. norėčiau pasinaudoti mediko terminologiją, kas yra informuotas vartotojas. kasutan siin meditsiiniterminoloogiat, et defineerida eh, informeeritud tarbijat. Quantum satis, quantum satis kõlab väga hästi, see on väga hea meditsiiniline termin. peab olema nii palju teavet, kui on vajalik, tuleb leida selle, see tasakaal. teavet ei pea olema liiga palju ega ka liiga vähe. kui on liiga palju infot, kui on öö, märgisel kaks kahekümne kaheksas keeles väga väikeses kirjas tohutult palju infot, siis on seda võimatu lugeda. ei piisa tavalistest lugemisprillidest, on vaja võtta luupi ja siis vaja desi-, dešifreerida see, mis väga väikeses kirjas seal sildil on. see ei ole terve mõistuse kohane. ei saa siis objektiivselt hinnata seda märgist infot ei pea esitama ainult paberil, seda saab teha ka infotehnoloogiat kasutades. sildil võib olla näiteks interneti aadress, kust tarbija saab infot. ma tean, et paljud riigid soovivad vähendada paberi tarbimist ning nad kasutavad just elektroonikat selleks. loomulikult liikmesriigid peavad selleks vastu võtma vajaliku õigustikku. probleem, probleem, mida te mainisite, on väga tõsine. me peame võtma arvesse kaasaegset tehnoloogiat, nende potentsiaali ka tarbijate informeerimisel, et eh, tarbija ei mattuks eh, infotulva alla. aitäh! proua Borson. aitäh, härra esimees doktor Andrik Keitis, tere tulemast tagasi meie komisjoni. meie ees seisab suur hulk tervishoiualaseid väljakutseid. näiteks suureneb haiguste hulk, mis on seotud ülekaalulisusega ja nii edasi. üks paremaid öö, näidikuid tervishoiu edenemise kohta on pikenenud eluiga, keskmine eluiga. selline demograafiline muutus toob kaasa ka uued väljakutsed, sest vaatamata meditsiini arengule peame me endiselt edasi töötama, kasutama kõiki olemasolevaid võimalusi, aga mõtlema ka tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkuse peale. niisiis kuidas te kavatsete hakkama saada selle demograafilise muutuse ning sellega seotud äh, tervishoiualaste väljakutsetega? sest mitte ainult liikmesriigid ei peaks üksinda nende väljakutsetega tegelema, vaid äh, sellega tuleks tegeleda ka Euroopa tasandil. nõustun teiega täiesti. me peame looma tingimused, et loodaks äh, Euroopa tasandil lisandväärtust. samas ei tohiks sekkuda liikmesriikide pädevustesse, me ei tohiks rikkuda aluslepinguid, sest me töötame ju aluslepingute põhjal, aga me võime kasutada oma koordineerimisinstrumente, aidata kogemusi vahetada võime aidata tõkkeid eemaldada, aidata hindamissüsteeme parandada tervishoiusüsteemide puhul. nii saab edasi liikuda. Te teate, et liikmesriigid võivad tõhustatud koostööalaseid otsuseid ise vastu võtta tervishoiu valdkonnas aluslepingus on tõhustatud koostööalane peatükk olemas ning see on liikmesriikide otsustada. erinevates valdkondades saavad nad tõhustada oma koostööd, ka tervishoiu puhul, sest me ei saa lahendada näiteks haruldaste haiguste küsimust üksinda me ei saa lahendada ka kiireloomulisi piiriüleseid probleeme üksinda. Euroopa Parlamendis on räägitud ka sellest terviseliidust, see on väga tore mõte. seda võiks edasi arutada, ehk siis tõhustatud koostööd selles valdkonnas krooniliste haiguste ülekaalulise puhul, ülekaalulisuse puhul peame me ka Euroopa poolaasta raames leidma lahendusi, näiteks puudutab see ka vanurite eest hoolitsemist. suur tänu, proua härra Kovatšev. härra volinikukandidaat, hea kõrge kvaliteediga tervishoiule juurdepääs on üks Euroopa kodanike õigusi ning tervishoiusüsteemi kohustus. aga Euroopas olukord selline ei ole. ebavõrdsuse vähendamine on hädavajalik Euroopa kodanike jaoks. kas te kavatsete astuda konkreetseid sihtotstarbelisi samme selleks, et parandada kodanike juurdepääsu äh, tervishoiule, mis puudutab ka enne, e, ennetamist, kroonilisi äh, haigusi, vähktõve, äh, lastehaigusi, selleks et vähendada sotsiaalset ebavõrdsust kas te kavatsete kaasata ka patsientide organisatsioone sellesse protsessi ja veel üks asi. Te mainisite, et üks teie prioriteete on ennus, ennetus. võttes arvesse ka ühiskondade kasu, siis kas te olete valmis edendama ka näiteks mikrolainete või ka televisiooni äh, mõju äh, inimeste tervisele, eriti mis puudutab onkoloogilisi küsimusi. suur tänu! mis puudutab nüüd seda radiatsiooni mõju uurimist inimtervisele. kui parlament tõstatab probleemi, siis meie peame reageerima. juhiksin teie tähelepanu praegusele olukorrale. kui me räägime haruldastest eriti haruldaste haiguste ravimisest, eriti laste puhul, siis on meil vaja üle vaadata piiriülese tervishoiu direktiiv, sest haruldaste haiguste puhul on vahel isegi olemas ravimid, teatud keskustes ravitakse lapsi me räägime haigustest, mida võib esineda aastas kümme juhtu ainult ning eh, siis võiks eh, lapsed saata just teise riiki, sellesse spetsialiseerunud keskusesse. sellised juhud aga tuleb lahendada väga kiiresti. Grazie e do la parola per l'ultima domanda alla collega Mario Mäkinen. suur tänu. viimasena proua Mäkines aitäh, härra esimees, suur tänu ka volinikukandidaadile. Te pärite suure hulga eelnõusid ning üks eelnõu, millega peate tegelema, on meditsiinivahendite direktiivi ülevaatamise eelnõu. meie parlamendis on rahva tervis oluline, patsientide ohutus ning ka juurdepääs toodetele on tähtis kui keeruline on teie arvates leida tasakaal nende teemade vahel ning millised on teie prioriteedid selle dokumendi puhul. millised on teie arvates praeguse süsteemi puudujäägid, eriti kui me räägime äh, informeeritud hindamisest ning milline äh, on teie arvates meditsiiniseadmete roll üleüldse tervishoiu tagamisel? üritame nüüd ette kujutada täna, kuidas meie patsiendid, meie perearstid, meie meditsiinikeskused saaksid hakkama ilma igasuguste meditsiiniseadmeteta. see on võimatu. see tähendab, et meditsiiniseadmed on kriitilise tähtsusega, nad on väga olulised, kui me räägime oma tervishoiusüsteemide kaasajastamisest tõhusamaks muutmisest. sest kui meil on probleem meditsiiniseadmetega, siis ei saa me rääkida ju ka sellest, et arst saadab äh, kuskil Alpides oleva patsiendi äh, terviseteavet Leedust mõnesse muusse riiki see on seotud ka innovatsiooniga, ähm, ettevõtetega meie sektoris. seetõttu ma ütlesingi, et tervishoiusektor on üks kõige huvitavam sektor, see toob kaasa ka suurt majanduslikku kasu. tervishoiusektor ju tellib neid uuringuid ning pärast kasutab uuringute tulemusi ma osalesin nendes aruteludes, kui Leedu oli Euroopa Liidu eesistujamaa. tahaksin tänada ka teie komisjoni raportööre, kes tublisti panustasid sellesse töösse, näiteks Peeter Liise või Dagmar Roth-Berend. Nemad töötasid tõsiselt selle teema kallal ning me tuvastasime mitmeid puudujääke süsteemis. palju on ära tehtud, aga loomulikult on see teema ka tulevikus oluline ning kavatsen sellega tegeleda. Eh, aitäh! aitäh kolleegidele küsimuste eest, aitäh volinikukandidaadile vastuste eest. annaksin sõna veel kord nüüd äh, volinikukandidaadile paariks minutiks, viis minutit on teil aega lõppsõnavõtuks.